Euh, chers collègues, bonjour. Je vous propose. kallid kolleegid, alustaksime siis äh, oma tänast tööd, kümnes päevakorrapunkt. ma saan aru, et meie raportööri Ole Kristenseni selleks, et vaadata läbi siis kompromisse, muudatusettepanekud äriühingu üldjuhtimise raamistiku kohta Euroopa ettevõtetele, ei saa siin kohal olla ja teda asendab sotsiaaldemokraatidest härra Serkas, nii et tutvustage siis neid mu-, kompromissmuudatusettepanekuid. suur tänu, proua esimees kõigepealt siis tahaksin vabandada meie äh, raportööri nimel, ta on aga väga olulisel koosolekul hetkel ühes Aafrika riigis ja tal ei olnud võimalik äh, oma lendu muuta selleks, et varem kohale jõuda. ta jättis mulle märkmed selle kohta, kuhu on jõutud läbirääkimistes. tundub, et äh, on peetud kinni kõikidest tähtaegadest, Strasbourgis eelmisel reedel leidis aset väga viljakas koosolek ja siis selle tulemuseks ongi need kompromissmuudatuse ettepanekud. seitsmekümne ühest muudatusettepanekust nüüd viiskümmend kolm äh, jäävad siia kompromissmuudatusettepanekute alla ja kaheksateist ülejäänud muudatusettepanekut äh, põhiliselt on suunatud siis põhjenduspunktidele ja äh, need ei ole väga suure tähtsusega nagu kompromissidega ikka, siis üritati ka siin leida tasakaal töötajate osalemise, info äh, kohustuse ja äh, nii edasi vahel ja samuti siis sotsiaalne mõju ja muud aspektid. Need erinevused äh, raportööri esialgse ettepaneku äh, ja nüüdse variandi vahel seisnevad selles, et on tehtud raport äh, paindlikumaks ja on siia sisse võetud äh, elemendid, äh, mis võimaldavad suurendada läbipaistvust, ühtlasi lihtsustada suhteid tööandjate ja töövõtjate vahel ja samuti selle nimel, et need töösuhted oleksid viljakamad ja et ikkagi kõik see peab olema ka mitte ainult töötajate, vaid ka tööandjate teenistuses, sest et kokkuvõttes on siis, tekib hoopis produktiivsem töökultuur. nii et lõppkokkuvõttes toob see kasu mõlemale poolele loomulikult on siin ka mõningates muudatusettepanekutes paar äh, problemaatilist aspekti, kompromissmuudatusettepanek G ja L ülejäänud osas on siis rahumeelselt juba kokkuleppele jõutud. siin on probleeme majandus, ettevõtete majandusvalitsemise meetmete kohustuslikkuse või mittekohustuslikkusega. raportöör soovis, et need oleksid kohustuslikud kõikides ettevõtetes, siin on aga nüüd kompromissmuudatusettepanekud, muudatusettepanek, mis näitab, et VKE-d ei ole samad, mis suured ettevõtted ja äh, kohustuslikud on sellised äh, meetmed siis äh, suurettevõtete puhul, mis oleks siis see Saksa mudel. ja teine problemaatiline punkt, see on siis kompromiss L. ka siin on üritatud jõuda üksteise seisukohtadele lähemale siin räägitakse siis rahalisest osalemisest. kui te loete Olle Kristjanseni kompromissmuudatuse ettepanekut tähelepanelikult, siis te näete, et tegemist on äh, nagu ettevaatusmeetmetega selleks, et äh, aktsiaoptsioonide kasutamine töötasusüsteemis ei äh, moonutaks töötasu maksmist ja et see tõepoolest oleks justkui preemiaks äh, selle eest, et äh, töötajad teevad oma tööd hästi, aga et nad ei asendaks siiski äh, harilikku palka või töötasu. palku reguleerivad, reguleeritakse ju seadustega ja samuti on sellesse sõna sekka öelda sotsiaalpartneritel, aga lõppkokkuvõttes siis peab see süsteem ikkagi paika jääma. nii et need on need problemaatilisemad punktid ja raportöör on avatud igasugustele aruteludele reedeni. tegemist on teemaga, mille osas kõik fraktsioonid on valmis jõudma kokkuleppele selleks, et see tekst oleks võimalikult hea, aga loomulikult nagu ikka kompromissidega, siis ka siin me peame tegema väikeseid järeleandmisi, aitäh. suur tänu. kas on sõnavõtjaid, palun, proua Harkin? Thank you, madam chair uh,. I am replacing. suur tänu, proua eesistuja. esitan, esindan Delipti Pakat, kes on ka praegu välismaal. kõigepealt ta tahab tänada raportööri ja äh, kompromissmuudatusettepanekute eest ja kohtumise eest variraportööridega, aga neid tuleks veelgi kohandada. kõigepealt ta tahaks, et äh, äriettevõtte juhtimist ja äh, äriettevõtte sotsiaalset vastutust tuleks eristada kompromissis A. teiseks ta leiab, et kõigile sobiv ühtne lähenemine ei sobi. liikmesriikides on erinevad ärijuhtimise struktuurid ja raport ei kajasta seda hästi, me ei peaks välja tooma konkreetseid äh, liikmesriikide näiteid, aga kompromissis tee on tehtud, samuti ta soovib, et börsiettevõtted ja börsivälised ettevõtted, finantsettevõtted ja mittefinantsettevõtted, suured ettevõtted, väiksed keskmise suurusega ettevõtted oleksid eristatud ja jällegi kompromiss äh, G on siin siis äh, samuti no praegu olemasolevate äh, valitsusmeetmetega tuleks tagada parem kooskõla liikmesriikides ja kui sobiv ja vajalik, äh, tuleks äh, võtta õiguslikult siduvaid ärijuhtimise meetmeid. Alde ootab rõõmuga koostööd raportööri ja variraportööridega, et kompromiss lõpule viia. härra Toomas Mann, palun. Äh, suur tänu. härra Kristjanson on üks nendest Euroopa Parlamendi liikmetest, kes on tõesti kompromissialdis ja see on väga äh, hea koostöö seisukohast, meenutan siin paindliku äh, kindlustatuse Flexicurity raportit, kus äh, Rahvapartei toetas teda. Äh, ärijuhtimine ei kuulu tegelikult meie töövaldkonda, äh, vastutame ainult siin oma arvamuse koostamise eest. tegemist on meie varasema töö jätkuga, Bushel Matthewsi raportis oleme selgelt öelnud, et see peaks olema vabatahtlik. ja nüüd kuuleme, et me oleme hoopis teise tee valinud ja tahame kohustuslikke meetmeid. see tähendab seda, et mõned inimesed on väga võõrandunud ärimaailmast tõesti, suured äh, äriühingud võivad palju ära teha, neil on äh, ekspertteadmised, äh, neil on vajalikud ressursid, aga nad tegelikult juba teevad seda, sellepärast et igasuguste selliste meetmetega kaasneb positiivne reklaam ja me ei saa ju neid lihtsalt sundida, mis puudutab väikseid keskmise suurusega ettevõtteid, siis sellised meetmed on lihtsalt mõeldamatud ma ei tea, kui paljud teie hulgast on äh, mõnda ettevõtet üldse külastanud. mina igal esmaspäeval ja igal reedel käin ettevõtteid vaatamas. ja iga nädal, igal nädalal kuulan, millised on ettevõtete soovid. avalike hank-, avaliku hanke eeskirjade puhul oleme juba pidanud tõdema, et need ei toimi VKE-de hulgas ja tegelikult meetmed, mille võtsime vastu, et olukorda parandada, hoopis on osutunud takistuseks VKE-dele. nii sellised sunnimeetmed, mis on juba varem näidanud, et noh, neid ei õnnestu rakendada eesmärgipäraselt, need tuleks kõrvale jätta Äh, eks vaata, mis edasi saab, aga meie parlament sellise lähenemisega küll ei lepi. oleme varem sellistes asjades mööda pannud, me ei tohiks samu vigu korrata, me peame hoolega nendest asjadest läbi rääkima, siin on mõningad väga olulised punktid ja proua Haakin juba mainis neid. ja oleme proovinud äh, saavutada meie komisjonis üksmeelt seda töövõtjate huvides, aga me oleme valmis lahingusse minema. meie, meile meeldiks selline rohelise tule või kollase tule süsteem, kui tuleb hoiatada, aga selline punase tule süsteem, kus me lausa keelustame midagi, ei meeldi meile. nii et äh, vabatahtlik lähenemine me tahaksime toetada Ole Kristjansoni, aga kõik on piirides. tahaksin ka ise selles punktis sõna võtta. härra Toomas Mann tõi hetk tagasi välja härra Bushel Matjusi raportist äh, argumendi ja sama tõstatus ka teiste raportite osas, nii et peaks uuesti arutama keskkonna ja sotsiaalse vastutuse reeglite kohustuslikkuse osas. Toomas Mann avaldas siin kiitust äh, sellele, et tema kodumaal, kus hetkel määratakse järjest sanktsioone, nüüd on võimalik äh, ka kasutada selliseid vabatahtlikke meet-, meetmeid, aga kindlasti tema ei ole siin päris objektiivne. terve Lissaboni strateegia oli ju täis vabatahtlikke meetmeid ja avatud koordinatsioonimeetodit ja tulemused siis äh, on ju kõigile näha. nii et kui me tahame edasi liikuda, siis äh, liikugemgi. Äh, Toomas Mann ütles, et me oleme sellest juba rääkinud, ei ole mõtet selle juurde tagasi pöörduda, on küll põhjust, sest et äh, kui me räägime siin makromajanduslikust tasakaalu puudumisest, siis peame ikkagi jälle sellest rääkima. pikka aega rääkisime eurovõlakirjadest, ja tuli välja, et see ei olnud, see ei olnud üldse mõeldav, aga nüüd see on mõeldav, nii et äh, asju tuleb muuta. ja just nimelt sellise perioodiga on tegemist ka praegu. nii et siin kriisiolukorras tekib ju ka ettevõtete juhtimise küsimus. üks aspekt, millele viitas Toomas Mann ja millega on tegelenud ka raportöör, on siis äh, asi, mis on ka mulle oluline, nimelt, et tuleb teha erinevatel ettevõtete tüüpidel vahet ja ei saa neid kõiki ühte patta panna. loomulikult me tahaksime teha koostööd ja eh, siis keskenduda eh, kahele paindlikkust pakkuvale aspektile, ühelt poolt siis see lävendi küsimus, eh, millest üles, ülevalpool kohalduks vabatahtlikus ühesõnaga, suur ettevõttes võiks see nii olla, aga nii ehk naa on vaja ka rääkida äh, ajagraafikust selliste meetmete ellurakendamise puhul. ja ühtlasi äh, oli minu arvates suhteliselt koomiline, ma ei tea, kas saab just tänast turgude olukorda koomiliseks pidada, aga see, mis toimus äh, Societe Generaliga, nii et tegemist on siis tuntud Prantsuse pangaga, kui Societe General Äh, avalikustas äh, oma äh, siis oma äritegevuse tulemusel tuli välja, et need olid hoopis vähem positiivsed, kui ette nähti ja ei olnud ka riik talle peale pannud kohustust mitte maksta preemiaid ja neid, neid siis maksid ja siis turud reageerisid sellele väga positiivselt. nii et hea valitsemine tähendab ikkagi seda, et tuleb ju meetmetega katsetada. selleks, et selleksid oleksid ka soovitud tagajärjed. härra Kreutzmann soovib sõna ja seega on ka kõnelejate nimekiri nüüd suletud. härra Kreutzmann ja siis uuesti härra raportöör. suur tänu, proua esinejana Teie objektiivne juhtimisoskus on mulle alati muljet avaldanud. me räägime sellest, et me tahame võidelda bürokraatia vastu, juurida bürokraatia väikeste keskmise suurusega ettevõtete teelt, meil on äh, väikeettevõtete akt, meil on äh, parlamendis mitmeid meetmeid võetud selleks, et äh, VKE-sid kaitsta aga te peate mõistma, eh, kui palju see kõik maksma läheb. suurettevõtted peavad eh, üle kogu maailma andmeid koguma, koostama aruandeid, aastaaruannete kohta on omad eeskirjad, eh, samuti on oma eeskirjad avaliku teabe kohta veel äh, täie, täiendavaid aruandeid nõuda on täiesti mõttetu. see lihtsalt äh, on kulukas ja ei midagi muud. kui me ettevõtteid üha rohkem kuludega koormame, koormame, siis äh, eks ise varsti näete, millega see kõik lõpeb. tõsi, ettevõtted võivad tegutseda vabatahtlikult ja samuti võivad liikmesriigid äh, midagi ette võtta, näiteks Prantsusmaa. olen sajaprotsendiliselt nõus äh, härra Manni öelduga. ma arvan, et äh, Euroopa tasandil selliseid meetmeid võtta pole mõttekas me peame eristama erineva suurusega ettevõtteid, kahe, kas ka kakssada viiskümmend, viissada töötajat, kus, kus need piirid jooksevad? kohe, kui meil tulevad uued aruandluskohustused, siis kõik need aruandluskohustused toovad kaasa oma kulusid, see jällegi vähendab kasumit ja paistab, et proua Peres ei huvitu absoluutselt sellest, mida ma ütlen, ta isegi ei kuula, mida ma ütlen aga need, kes kuulavad, teavad, et me elame praegu kriisitingimustes, majanduslanguse tingimustes, meie ees ootab kuristik ja praegusel hetkel ei ole õige aeg uute ettevõtete uute kuludega koormamiseks, sellest sellega ma lõpetaksin, Euroopa ettevõtted peavad konkureerima ülejäänud maailmaga ja Euroopa tasandil võime saavutada võrdsed tingimused, aga maailmas on äh, üüratult palju ettevõtteid, äh, kellel on täiesti, kelle jaoks kõik need eeskirjad on täiesti ükskõik ja kelle puhul need ei kehti. ja siin ei ole tegemist ainult viie eurose kuluga tegemist äh, on, me räägime praegu ettevõtetest, äh, mis peavad maailmaturul konkureerima, kui me räägime ainult Euroopa, räägiksime ainult Euroopa Liidust, äh, siis oleks kõik palju lihtsam, aga meie ettevõtted tegutsevad kogu maailmas ja me ei taha selliseid meetmeid. ma ei katkestanud teid, aga tahaksin et me räägiksime uuesti minu neutraalsusest esimehena. Te ründasite mind ja seega on mul õigus teile ka vastata. esimehena pean ma tagama selle, et fraktsioonid saavad võrdselt sõna ja et töö toimiks, toimuks korralikult, aga see ei tähenda, et ma äh, ei või nüüd üldse sõna võtta lihtsalt äh, hariliku sõnavõtjana ühes arutelus ja äh, just nimelt äh, ma võtsingi sõna mitte siin esimehena, vaid Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmena, nii et kui äh, teil on tunne, et esimees ei tohi sõna võtta, siis oleme me siin küll põhimõtteliselt eri meelel. nii et äh, seega on see siis läbi arutatud, aga tahtsin teie tähelepanu sellele juhtida, sellepärast et esimehena olen ma teinud tööd väga neutraalselt kõikide parlamendiliikmete suhtes. ja nüüd äh, siis äh, juhatab edasi koosolekut meie aseesimees. suur tänu, proua esimees. ma tahaksin siin viidata härra Kreutzmanni öeldule ja ma tahaksin, et et kõigile oleks selge, et me siin ei loo õigusakte mitte tühja, sest et kui tekst on läbi loetud ja muudatusettepanekud samuti, siis me räägiksimegi just sellest, mis kirjas on, sest teinekord siin korraldatakse lihtsalt ideoloogilisi arutelusid, millel ei ole mitte midagi pistmist äh, arutatava dokumendiga nüüd küsimus seisneb selles, et kuidas töötajad osalevad äh, ettevõtete majandusvalitsemises ja see on lihtsalt küsimus meile, meie komisjonile, kas töötajad siis saavad selles valitsemises osaleda või mitte, nii et tegemist ei ole siin mingisuguse direktiivi või millegi muuga viis minutit läks aega selleks, et aru saada, et millised on VKE-d ja millised on suured ettevõtted, aga tegelikult kui te loete sinna meie kompromissmuudatusettepanekut G, siis näete, et just nimelt sellest seal juttu ongi kompromissmuudatusettepanekutest tuleb väga selgelt välja, et ükskõik milline lõpplahendus ka oleks, siis selgelt tuleb eristada VKE-sid suurettevõtetest. ja siin on kirjas muudki, näiteks millised on need ähm, vabatahtlikud käitumisjuhised, äh, aga siin ei ole üldse kirjas, et siin oleks mingisugused Euroopa õigusaktid, vaid et kui ühel päeval see äh, õigusakt tuleks, tegemist oleks siis lihtsalt äh, raamdirektiiviga, et siis me seda toetaksime härra Toomas Manni äh, sõnavõtt oli äh, hoopis toetavama iseloomuga ja samuti ka proua Harkini oma. nii et tegemist on siis raportiga, kus me peame lihtsalt võtma sellise tööhõive äh, komisjoni vaatenurga. hetkel on Euroopas selline olukord, kus suurettevõtted, suured finantsinstitutsioonid töötav, töötasid välja käitumisjuhised, aga kinni nad neist ei ole pidanud ja see puudutab isegi börsiettevõtteid. tegemist on nii, ju ettevõtetega, kes kujutab endast süsteemset riski nii meie liikmesriikide kui terve Euroopa Liidu jaoks. ja nüüd väita, et selliste et kõige parem variant oleks see, kui need ettevõtted toimiksid nii nagu Saksamaal, et vaadake nüüd Saksamaa suunas, seal on tegemist tegemist on siis selle õige mudeliga, kas seeläbi, kui me seda siis ütleme, siis tegemist on justkui mingi sotsiaaldemokraatliku revolutsiooniga? ei, see on lihtsalt viis, kuidas parandada ettevõtete tõhusust, suurendada nende läbipaistvust. härra Toomas Mann, proua Harkin, minul on öö, mulle on andnud volitused härra Kristensen öelda, et ta tegi juba oma teksti väga paindlikuks, aga ta on juba paindlikkust üle näinud, aga üles näidanud, nii et palun teil ka olla veidi paindlikum. me ei saa ju lubada seda, et kuidagi siit läheb kaduma see Euroopa Liidu ettevõtete edulugu. loomulikult vaatame ka seda, kuidas Saksamaal asjad toimuvad uh,. Äh, aitäh, äh, vastuvõtmine viiendal detsembril juurikomisjonis, mis on juhtkomisjon, kahekümnendal detsembril täiskogu istungil märtsis. nüüd äh, jätkame hääletustega, loodetavasti teil on kõik hääletuskaardid kohal. Uh, so that we know uh, to count you no,. Uh, sest et vastasel juhul me teie häält lugeda ei saa. esimene raport on Karima Telli raport uh, Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutusstrateegia kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaksteist vahekokkuvõte. ja esimene muudatusettepanek kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, kontrollime neljakümmet kuute Mrs. Murphy has a problem with the machine. You know, she can indicate us. Uh, could you uh, just indicate it? Uh, andke märku, kas teil on hääletusmasinaga probleeme. Uh, vote is closed. hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kaheksateist vastu, see on tagasi lükatud, nelikümmend seitse jääb ära, kompromiss D, kes on poolt, vastu, kontrollime seda hääletus on avatud, kompromiss D. The vote is closed. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, neli vastu, see ei olnud küll mingi eriti tihe räbimine, kummaline. nägin, et pöial on suunatud allapoole ja mulle tundus, et see oli tihe, aga kompromiss D on igatahes vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kaheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime NV kaheksat. Uh, hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, viisteist vastu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollin viitekümmet kaheksat. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud kakskümmend vastu, kuusteist poolt, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend üks osade kaupa. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu kontrollime kuutekümmet kolme. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kaheksateist, kaheksateist, see oli üks minu muudatusettepanekutest. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus jääb ära, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, kontrollime kuutekümmet seitset. The vote is closed. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kuusteist vastu, vastu võetud kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu pean seda jällegi kontrollima, kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kolmkümmend üks jääb ära, kompromiss Hush, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks on tagasi võetud, seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss J, kes on poolt, vastu, vastu võetud kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime sada kaheksakümmend kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kuusteist vastu, vastu võetud kaheksakümmend neli siin on suuline muudatusettepanek, kas sellele on vastuväiteid? Uh, hääletame ainult seda lisa notes more targeted and ilma suulise muudatusettepanekuta. ja see osa, kes on poolt? vastu avan kontrolli selle osa suhtes kaheksakümne neljast, kontroll on avatud. härra Oori, palun. Nem világos, hogy itt egy szóbeli módosító van, ezt mi ellen? minu arvates ei ole see päris selge, tegemist on suulise muudatusettepanekuga, me oleme selle vastu ja seega ei saa seda hääletada. me tahaksime hääletada teksti üle ilma suulise muudatusettepanekuta üritasin seda just selgitada. nii nagu see siin hääletusnimekirjas on kirjas, kui kaheksakümmend kolm läheb läbi, siis me ei hääleta suulist muudatusettepanekut, siis hääletame ainult selle osas, et siia lisatakse sõna nõuds. nii et seda suulist muudatusettepanekut me ei hääleta. niisiis teeme seda nüüd uuesti, kaheksakümmend neli, kontrollime seda. hääletus on avatud kaheksakümne nelja osas. The vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, seitse vastu. see on vastu võetud. kaheksakümmend viis jääb ära, kaheksakümmend kuus on vastav, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime seda. hääletus on avatud kaheksakümmend kuus. Seems to be okay, but people didn't put their hands. inimesed lihtsalt ei tõstnud oma käsi piisavalt hästi. Vote is closed. hääletus on lõppenud. mina hääletasin küll valesti praegu, aga hääletus on lõppenud, kakskümmend viis poolt, üksteist vastu, see on vastu võetud kaheksakümmend seitse. hääletus on avatud. Oh, seda me ei tee elektrooniliselt. Äh, ma lihtsalt olen ikka veel segaduses sellest, et ma eelmine kord valesti hääletasin. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu. kontrollime seda, hääletus on avatud. kaheksakümmend kaheksa hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, üheksateist vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksa, üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletult kontrollime seda. üheksakümmend, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, üheksakümmend üks, hääletus on avatud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. viisteist poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend neli poolt, vas-, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kaheksateist jääb ära, kompromiss K, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, kontrollime seda, üheksakümmend seitse. kontroll on avatud. The vote is closed. on lõppenud. kakskümmend poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt vastu. tagasi lükatud üheksakümmend üheksa on tagasi võetud, sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks jääb ära, sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud oh,. Okay, we'll check uh.... kontrollime siis seda. sada kaks, kontrollime uh,. The vote is closed. hääletus on lõppenud. üsna kindel olen, et see lükati tagasi. ja üsna märkimisväärselt lükati see tagasi. kompromiss L, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss N, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist, kes on poolt, vastu. kontrollime, sada kuusteist, see vist oli tagasi lükatud, aga sada kuusteist hääletus on avatud. hääletus on lõppenud üheksateist poolt, viisteist vastu, vastu võetud. sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kakskümmend kaks poolt, jääb ära. NV kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Põhk, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, see jääb ära, sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, kontrollime seda sada kolmkümmend kolm, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, viisteist vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud. vist samamoodi, aga kontrollime seda siiski, sada kolmkümmend neli hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse on osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, kontrollime teist osa saja kolmekümne seitsmest, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kolmteist poolt, kakskümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss Q, kes on poolt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 sada kolmkümmend üheksa jääb ära, sada nelikümmend neli on tagasi võetud, sada kolm, sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse, nelikümmend seitse jääb ära, sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, kontrollime sada viiskümmend, kontroll on avatud. lõppenud seitseteist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka seda sada viiskümmend üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, viisteist vastu, vastu võetud sada viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend viis poolt, vastu kontrollime, sada viiskümmend viis hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud NV kuus jääb ära. NV kolmkümmend, kes on poolt, vastu, kontrollime NV kolmkümmend, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kolmteist poolt, kakskümmend kaks vastu, see on tagasi lükatud kompromiss eh, R, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, sada kuuskümmend, hääletus on avatud. Somebody hasn't voted, yeah, vote is closed. Twenty in favour, seven. kakskümmend poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks äh, on sobiv kuuekümne, kuuekümne ühega, kes on poolt vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud, aga avan siiski hääletuse. sada viiskümmend, sada kuuskümmend kaks. Uh, hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud me ei ole veel jõudnud kompromissi S-ini, niisiis peame selle juurde tagasi tulema pärast seda, kui me oleme hääletanud kompromissi S. sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss Z, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on avatud, sada kuuskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu kontrollime jällegi vist samamoodi, aga hääletus on siiski avatud sada kuuskümmend üheksa. üks peab veel hääletama, hääletus on nüüd lõppenud. viisteist poolt, kakskümmend kaks vastu. tagasi lükatud sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV kümme, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. sada seitsekümmend üks ja seitsekümmend kaks on tagasi võetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss tõh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, kontrollime seda sada seitsekümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. viisteist poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame nüüd saja üheksakümnega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kolm, poolt, vastu, kontrollime seda, sada üheksakümmend kolm, äh, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud viisteist poolt, kakskümmend kaks vastu, see on tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu. kontrollime seda jällegi. sada üheksakümmend neli, hääletus on avatud. üks on veel hääletamata. hääletus on lõppenud, kes on poolt? kakskümmend poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. sada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa jääb ära, sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see asendab ka saja kuuekümne kolme, öeldakse mulle. järgmiseks kakssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neli, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada viis poolt, vastu, era-, see on tagasi lükatud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. N kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksateist on tagasi võetud, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakssada üheksateist, hääletus on avatud. vist tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on lõppenud, kuusteist poolt, kakskümmend üks vastu, see on tagasi lükatud. kakssada kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss topelt V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ENV kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ENV kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend, kakssada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, N kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, kontrollime, kakssada kolmkümmend neli hääletus on avatud. hääletus on lõppenud kuusteist poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, peame seda kontrollima, kakssada kolmkümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, viisteist vastu, vastu võetud kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu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 vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, kontrollime, kakskümmend üks hääletus on avatud.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 jällegi ma ei näe piisavalt, hääletus on avatud, kolmkümmend kaks. hääletus on lõppenud, vist vastu võetud, aga vastupidi, kuusteist poolt, kakskümmend üks vastu. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, äh raport äh, lõplikul kujul hääletus on avatud. kaks inimest ei ole veel hääletanud. veel üks hääletamata. hääletus on nüüd lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, kaks vastu vastu võetud, palju õnne Karima Tellile. I haven't got that. Oh, yes I have. Right, the next vote is... järgmine hääletus, mis käsitleb Euroopa äriühingu üldjuhtimist ja töötajate, Euroopa Ühistu põhikirja töötajate kaasamist. ka kakskümmend viis, kes on poolt, vastu. kakskümmend kuus poolt, vastu. erapooletud langeb ära, kakskümmend seitse poolt, vastu. erapooletud langeb ära. kakskümmend kaheksa poolt, vastu. erapooletud langeb ära, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu. erapooletud langeb ära, kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, langeb ära kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. ei, siiski vastu võetud hakkan hulluks minema, kolmkümmend ja nüüd kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Jüri kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud no, tagasi lükatud, nelikümmend seitse langeb ära, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend langeb ära, viiskümmend, kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri Viis, kes on poolt, vastu, erapooletud Jüri viis korda me seda ka, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM neli langeb ära, FEM kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu väga raske on äh, aru saada, kui palju hääletab, kui inimesed äh, siin niiviisi ringi liiguvad. võib-olla inimesed võiksid istet võtta, nii et ma äh, näeksin, kes hääletavad. kas te võiksite palun istet võtta? ma ei näe käsi, kui te olete saalis püsti, palun võtke istet. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kuuskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. vabandust, kontrollime seda. kuuskümmend neli, ma ei näinud täpset tulemust, nii et äh, hääletame elektrooniliselt kuuskümmend neli, muudatusettepanek kuuskümmend neli. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, üheksateist vastu. järelikult vastu võetud kuuskümmend viis. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus, langeb ära, kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, langeb ära kuuskümmend üheksa, suuline muudatusettepanek kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend ja seitsekümmend üks on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud. paistab, et langeb ära, aga kontrollime seda seitsekümmend ja seitsekümmend üks, seitsekümmend ja seitsekümmend üks. kindlasti tagasi lükatud niisiis, hääletus on lõppenud. jah, vastu. kaks poolt, nelikümmend vastu, ma arvan, et äh, siin mõned pöidlad läksid vales suunas. alguses kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et äh, seda peaksime, kas me võiksime oodata võib-olla niikaua, kui inimesed on istet võtnud? kaheksakümmend, kes on poolt, vastu. kontrollime seda igal juhul, hääletus on alanud, kaheksakümmend hääletus on lõppenud. kas te võiksite istet võtta, kuni hääletus on läbi, sellepärast et ma ei saa muidu näha, kuidas inimesed käed üles panevad, kui te siin äh, edasi-tagasi liigute kogu aeg. nii, siis ka nelikümmend üks poolt, kaks vastu. kompromiss ka, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kaheksakümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud, FEM üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud FEM kaks, kes on poolt, FEM kaks, kontrollime seda. kas võiks äh, teha nii, et inimesed ei käi edasi-tagasi saalis? FEM kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, vastu võetud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist äh, langeb välja ja nüüd tuleb siis kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist, kes on poolt, vastu. kontrollime seitsmeteistkümnendat muudatusettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üks sotsiaaldemokraat on üle öö, otsustage nüüd siis, milline sotsiaaldemokraat nüüd ei hääleta ja siis hääletame uuesti elektrooniliselt. seitseteist. hääletame veel kolm, hääletage. hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, lõpphääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolt, kaks vastu. õnnitlused raportöörile. ja nüüd Konferati äh, hääletus, äh, mis äh, käsitleb kolmandate riikide kodanike hooajatöö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi. Yeah. Okay. Oh, so it's an exception yeah. to our rule that yeah. deletions come first. Okay. Right. Um, 86 has been withdrawn kaheksakümmend kuus on tagasi võetud, kompromissi Ott. ja äh, neliteist kaheksakümmend seitse tulevad pärast kompromissi. Äh, kompromissi Ott, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa langeb ära, kompromiss K, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud kompromiss L, kes on poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud, kompromiss M, kes on poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm ja üheksakümmend neli ei ole vastuvõetavad, üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud langeb ära. sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis äh, vastu võetamatu, kaks kompromiss N poolt vastu, erapooletud, vastu võetud äh, sada kuus, äh, läheb ära, kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksa kuni sada kolmteist ei sobi, kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss R, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm on tagasi lükatud, tagasi võetud. sada kuuskümmend kaks, suuline muudatusettepanek asendada sõnad artikkel kolm artikliga kuusteist, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. kontrollime seda. kontrollime muudatusettepanek sada kuuskümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, üheksateist vastu vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel seitseteist, raportööri suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt kontrollime kolmekümne neljandat ma arvan, et küll võeti vastu, aga siiski kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud ka kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, samad arvud, vastu võetud kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse äh, kuni nelikümmend kaks, kas äh, teil on midagi selle vastu, hääletame neid kõiki koos, niisiis hääletame kõiki neid koos kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu. ebaselge, hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud ma vaatan, et pöidlad lähevad siin igas suunas praegusel hetkel, hääletame neljakümne neljandat, hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud kompromiss A, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. viiskümmend tagasi võetud, viiskümmend kaks ei sobi, muudatakse kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli, kes on poolt, langeb ära, viiskümmend viis, viiskümmend kuus ka, viiskümmend seitse ka, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kompromissi C, kompromiss C hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ma olen veendunud, et vastu võetud, hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolt, kaks vastu, päris, päris hea tulemus, jah. kompromiss see, kes on poolt. ma arvan, et kõik me oleme väsimas, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, langeb ära seitse, poolt. kontrollime kuuendat muudatusettepanekut. sest et minu hääles kõlas kahtlus muudatusettepanek number kuus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, teil oli õigus, kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa on tagasi võetud, seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu. seitsmekümne neljas muudatusettepanek, kes on poolt seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ei kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, vabandust, muudatusettepanek number üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, era-, kontrollime kaheksakümne neljandat muudatusettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. kaheksakümmend viis, kes on poolt vastu. kontrollime seda. kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu. see on tagasi lükatud. täpselt vastupidi, kui eelmise puhul väga head kontrollisime ja nüüd hääletame siis lõpphääletust. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, kolm vastu, üks erapooletu. õnnitlused äh, härra Kohveraatile. sellega oleme hääletustega ühele poole jõudnud, läheme edasi oma päevakorraga, nüüd on meil päevakorras Elizabeth Morin-Chartier raport töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest tulenevate riskidega seal, see tähendab siis äh, elektromagnetväljasõid, me teeme väikese paariminutilise pausi, äh, niikaua kui inimesed saavad ruumist äh, väljuda ja siis anname sõna proua Morane Chartier'le ja teie, kes te lahkute, ka palun tehke seda kähku, et me saaksime selle tähtsa raporti kallale asuda. suur tänu! alustame nüüd elektromagnetväljade direktiiviga, palun võtke istet. Thank you. Uh, the electromagnetic fields directive elektromagnetväljade direktiiv tuleb arutlusele, kui saaksite nüüd istet võtta, siis saaksin anda sõna proua Moran Chartierile, palun, teil on sõna. Merci beaucoup, madame la. suur tänu, proua esimees. suur aitäh ka kolleegidele. täna siis. Ähm, vabandan, aga me lihtsalt ei kuule proua Morin Chartier, nii et kui te tahate vestelda, siis palun tehke seda ukse taga. Teil on sõna, proua raportöör. suur tänu, proua esimees. täna arutame me väga olulist teemat. lisaks on tegemist ka väga delikaatse olukorraga. selleks oluliseks teemaks on töötajate tervis ja sel juhul, kui nad puutuvad kokku elektromagnetväljadega. nii et kordan veel kord, et meie täna hommikul arutlusele tulevas teemas on peamiseks aspektiks ikkagi töötajate tervishoid ja kõrvale jääb kõik muu, mis võib-olla ka direktiivi sisse tahetakse panna, mis aga ei puuduta otseselt töötajate tervishoidu. nii et kõik see, mis äh, ei puuduta otseselt töötajate tervishoidu, äh, tuleb välja jätta äh, direktiivi kohaldamisalast. proua esimees, te tunnete seda teemat väga hästi kahe tuhande neljandal aastal oli meil direktiiv, mis puudutas just nimelt nende töötajate tervist, kes puutuvad kokku elektromagnetväljadega. aga see direktiiv ei olnud üldse kohaldatav, kui me nüüd ei tahaks täielikult ära keelata magnetresonantstomograafia kasutamist. see oli siis kahe tuhande neljanda aasta direktiiv selle jõustamist lükati järjest edasi ja äh, lausa kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kolmekümnenda aprillini. nii et ähm, oleme jõudnud nüüd äh, selle kahe tuhande neljanda aasta direktiivi jõustamise kuupäevale jõudnud üsna lähedale ja nüüd tahaksin siis olukorra kokku võtta. meil on kohustus suuta töötada välja tekst enne kolmekümnendat aprilli kaks tuhat kaksteist ja kui me ei eh, taha, et eh, hakkab otsast pihta seesama kadalipp, eh, mis siis puudutab magnetresonantstomograafia meditsiinilistel eesmärkidel kasutamist. olukord on hetkel järgmine. Euroopa Komisjon tegi tööd pikalt, korraldas pika konsultatsiooniprotsessi, kõikide partneritega. see töö läks väga sügavuti ja see direktiivi ettepanek, mida me ootasime juba mitu kuud selleks, et alustada oma tööd meie tööhõivekomisjonis, jõudis meieni vaid väikese hilinemisega samal ajal olen ka täiesti teadlik sellest, et nõukogus äh, toimuv töö, mida juhatab hetkel Poola eesistuja, äh, vastavalt meieni jõudnud infole, arvestades sellega, et me teeme ju koostööd ka nõukogule, ähm, seisab silmitsi teatud raskustega. arvestama peab sellega, et äh, nõukogus on hetkel vähemus liikmesriike, kellel on vastuväiteid äh, magnetresonantsuuringute äh, äh, osas tehtavate eranditega, nii et Portugal, Saksamaa, Leedu, Itaalia ja Tšehhi Vabariik moodustavad selle vähemuse meil on vaja nüüd välja töötada selline direktiivi tekst, mis tagab tasakaalu töötajate eh, tervise ja teiselt poolt täiesti vajaliku magnetresonantstomograafia kasutamise vahel selleks, et tagada patsientide hea tervis. meil on siin suur vastutus. homme võime olla patsiendiks ju meie ise, või äh, meie lähedane inimene, äh, meie laps, äh, abikaasa, vanem. ja ei tasu siin endale nüüd ette kujutada, et on olemas mõni teistsugune tehnoloogia, mis suudaks asendada magnetresonantstomograafiat. magnetresonantsuuringud on hetkel absoluutselt vajalikud selleks, et näha, kuidas teatud haigused äh, arenevad, samuti on need täiesti vältimatud neuro, neuroloogias, äh, samuti ka äh, teiste haiguste puhul ka näha, kuidas arenevad edasi haiged, kes, kellel on vähk, samuti Alzheimer või teistsugused degeneratiivsed haigused mis on otseselt seotud rahvastiku vananemisega. see kõik näitab, et see direktiiv ei asetu mitte ainult töötajate tervishoiu keskmesse, vaid ühtlasi ka rahva tervise, meie kõigi tervise keskmesse komisjon oma töös, vähemasti sellisel kujul, nagu see meieni on jõudnud, arvestab kahe tuhande neljanda aasta direktiivi vajalikku kohandamist nii, et oleks võimalik ühelt poolt tagada töötajate kaitse, kuid teiselt poolt endiselt kasutada ka magnetresonantsi selles direktiivi ettepanekus on ette nähtud ka teine erand, mida siis saab kasutada vaid väga äh, erandlikel juhtumitel. direktiivi uus ettepanek võimaldas meil teha tööd väga aktiivselt koos äh, tööhõive komisjoni variraportööridega korraldasime koosolekud, tuginedes siis äh, lähenemisele, mis võimaldaks meil jagada võimalikult palju infot ja ka ähm, koguda kogu info, mis tuleb nõukogust, komisjonist ja samuti ka teaduslikud äh, andmed nii et jah, fraktsiooniti on siin erinevusi, kuid siiski meie töö tugines täpselt samal infol. variraportöörid on samuti väga pühendunud sellele direktiivi ettepanekule ja nad olid väga koostööaltid ja samas väga pühendunud sellele teemale. konsultatsiooniprotsessiga on juba algust tehtud minu öö, oma kolleegi ja sõbra Alejandro Sergasega oleme ette näinud juba ka kohtumised Euroopa Liidu ametiühingutega sel teemal. oleme juba olnud kontaktis ka inimestega, kes töötavad äh, meditsiinisektoris, äh, kes puutuvad otseselt kokku äh, magnetresonantstomograafiaga oleme rääkinud nii patsientidega kui ka selle mm, magnetresonantsi äh, tootjatega, nii et eesmärgiks on ikkagi see, et direktiiv vääriks oma nime ja oleks ka tõeliselt operatiivne ning et see tooks au Euroopa Liidule sest et hetkel meie töö aluseks on ju kahe tuhande neljanda aasta direktiiv, mis ei ole üldse kohaldatav. nädala alguses käisin ka keskkonnakomisjonis äh, ja nägin, äh, kuidas kulgeb nende töö sama, samal teemal ja nende lähenemine läheb kokku meie omaga üks meie kolleeg keskkonnakomisjonist tegi väga tungiva üleskutse selleks, et me räägiksime kolleegidega nendest riikidest, kes hetkel ei ole veendunud äh, erandites. meie kõikide kohustuseks on ju tagada see, et direktiivi osas ikkagi edasiminek toimuks. kui nüüd kui me ei oska midagi peale hakata eh, magnetresonantsi osas võrreldes kahe tuhande neljanda aasta direktiiviga, siis ärge uskuge, et nüüd eh, mingisugused skännerid suvad, suudavad asendada magnetresonantsi tomograafia, sest et tegelikult eh, nad kasutavad hoopis rohkem kiirgust ja see mõjutab nii töötajate kui ka patsientide tervist, nii et magnetresonantsuuringud on täiesti asendamatud erinevate haiguste puhul, millest ma juba enne rääkisin, näiteks neuroloogilised haigused ja öö, muud. nii et, et oma tööd teemegi siis selles vaimus ja äh, tahan siin loota kõikidele variraportööridele selleks, et ühelt poolt tagada kasu patsientidele ja teiselt poolt äh, seista hea ikkagi äh, töötajate tervise eest, kes puutuvad kokku elektromagnetväljadega. suur aitäh teile, proua esimees, ja olen valmis kuulama ära kõik kolleegid. suur tänu, proua Rapti ja siis proua Linn. suur tänu, proua esimees, proua Morin Chartier ütles juba kõik ära ja põhimõtteliselt võiksin lihtsalt öelda, et olen nõus ja ongi kõik. tahaksin teda tänada, ta on tõesti teinud suurepärast tööd. tema välja töötatud tekst on väga heaks aluseks meie tööle. kõik info ja andmed mida ta kasutas, neid jagas ta meiega, teiste fraktsioonide variraportööridega ja selline lähenemine lihtsustas oluliselt meie tööd. seega tahaksin jääda optimistlikuks ja loodan, et meie töö tulemus on positiivne. ainsaks edu kriteeriumiks on siin ju see, et see direktiiv oleks ka praktikas ellu rakendatav jah, siin on mõningad probleemid, raportöör neist ka rääkis, ka meil on selle, needsamad mured ja tuleks ette näha arutelu nende teemade ümber selleks, et tekst muuta võimalikult heaks ja seda selleks, et siis direktiivi sätted oleksid äh, ellu rakendatavad ja oleksid Euroopa Liidu kodanike äh, teenistuses. magnetresonantstomograafiat äh, kasutatakse väga erinevates valdkondades ja see on täiesti vältimatu, Elizabeth tegi sellest ka väga hea ülevaate. direktiivis räägitakse ju nende inimeste otsesest kokkupuutest ähm, elektromagnetväljadega oma töökohal, tehakse vahet ka pikaajalistel tagajärgedel ja kohestel tagajärgedel. me teame, et võivad inimestel tekkida jääknähud, kui nad pikaajaliselt ko-, puutuvad kokku elektromagnetväljadega oma töökohal äh, aga me teame, et äh, see tehnoloogia, mida kasutatakse elektromagnetväljade osas, areneb edasi ja meie kohustuseks on pidevalt hoida end kursis selliste arengutega selleks, et vajaduse korral siis ka tekstis midagi muuta. nii et ühelt poolt siis äh, mõju töötajatele ja teiselt poolt äh, turvalisus. see on väikene murepunkt. meil tuleb ette näha teatud hulk ennetusmeetmeid aga samal ajal räägime ju äh, ka otsestest äh, ohtudest. ei tohi lubada seda, et see otsene äh, oht, mis tuleneb kokkupuutest magnetväljaga, ei kujuneks pikaajaliseks probleemiks tuleb pakkuda ikkagi töötajatele ka vajalikku kaitset ma mõistan nii vastu kui poolt argumente. me peame andma liikmesriikidele võimaluse ikkagi rakendada ellu teatud erandeid, aga seda tuleks teha väga piiratult. arvestades ja loomulikult väga veenvaid äh, teaduslikke andmeid, mis äh, neid erandeid äh, siis toetavad. ja näiteks, kui me vaatame siin töötunde, ühelt poolt on meil vaja loomulikult töötajaid kaitsta, aga teiselt poolt äh, ei äh, tasu või ei tohiks ka tekitada sellist äh, olukorda, kus äh, nad võib-olla hakkavad ära kasutama väiteid, mis tegelikult ei tugine teaduslikele alustele. edasi ka nendest, kellel on võib-olla kahtlusi kokkupuute piirmäärade osas meie siin ähm, tugineme rahvusvahelise ioniseeritud kiirguse eest äh, kaitsva komisjoni äh, andmetele. selle komisjoni järeldusi toetab äh, ka, toetavad ka teadlased. näiteks äh, või siia alla näiteks ei jää ju äh, mobiiltelefonide tekitatav kiirgus ja siia tuleks see ka, siin tuleks see ka ära mainida, selleks et meid ei hakata süüdistama selle eest, et me ei tunne selle valdkonna vastu äh, huvi, loomulikult tulevikus tuleks sellega tegeleda, aga seda tuleb arutada juba mõne teise õigusakti raames. nii et kokkuvõttes võin öelda, et me oleme teinud ära kõik selle, mida suutsime teha, arvestades äh, raportööri äh, suurt kompromissivalmidust. eesmärgiks on ju ikkagi jõuda tasakaalustatud lahenduseni. terve rea haiguste puhul on magnetresonantstomograafia täiesti asendamatu ja isegi need, kes meist ei ole teadlased, meie, me tunneme ju arste, kes on meile samuti sellesama väite üle kinnitanud. ja ärgem ras-, laskem silmist ka seda, et kõik need, kes töötavad või kes puutuvad töökohal kokku elektromagnetväljadega, ükskõik, kas see siis, kas seda siis haiglas või ka haiglast väljaspool, siis nendel inimestel äh, nendele inimestele peab tagama võimalikult äh, täieliku kaitse ja seda tuginedes väga kindlatel teaduslikel andmetel. nii et oluline on leida kahe aspekti vahel tasakaal selleks, et direktiiv oleks ka ellu rakendatav nii et ühelt poolt siis nende inimeste vajadused, kes puutuvad töökohal kokku elektromagnetväljadega ja teiselt poolt patsiendid, kes äh, saavad kasu nendest uuringutest. proua Linn, palun. tahaksin tänada raportööri kogu tehtud töö eest, raport on tõesti väga hea, ühtlasi tahaksin äh, öelda tänasõna, tänusõnad ka komisjonile. ainuke inimene, kes oli siin ka kahe tuhande neljandal aastal, kui elektromagnetväljade äh, direktiiv tuli siia komisjoni, olen mina ja ma rõõmustan, et nii Rahvapartei kui ka Rahvaparteis kui ja ka sotsiaaldemokraatide hulgas on inimesed muutunud ja et juhtus sama, mis eelminesel korral. põhimõtteliselt äh, oleks magnetresonants ja tomograafia lihtsalt ära kaotatud. Äh, tol hetkel, nagu te teate, vaadates selle teema ajalugu, oli mul suuri raskusi veenda kolleege teistest fraktsioonidest selleks, et sellega edasi ei minda, aga see suruti ikkagi läbi, tegin volinik Špidla ja teistega koostööd kahe tuhande neljandal aastal ja õnneks meditsiinisektor avaldas ka survet komisjonile selleks, et siis see asi edasi lükataks, kui see Äh, seda ei oleks tehtud, siis äh, nagu proua Maranšašartje ka ütles, siis inimesed, kes ähm, äh, said kasu MRT-st, ilmselt oleksid nüüd juba surnud. nii et ärgem unustagem, et me räägime ikkagi kõrgtehnoloogilistest magnetresonantstomograafiast ja tegemist on asjaga, millest on palju kasu, aga nüüd olles selle ära öelnud, siis tegelikult nende skännerite disain äh, on selline, et sinna alla käivad, et nad käivad näiteks meditsiinilise varustuse direktiivide alla. nii et see puudutab nii neid masinaid endid kui ka operatiivset külge. tuleb vaadata, milline olukord üle terve Euroopa Liidu, et töötajad oleksid ikkagi kaitstud, loomulikult me ei taha keegi panna töötajaid ähm, ohtu aga olles selle kallal tööd teinud äh, enne kahe tuhande neljandat aastat ja ka pärast seda olen teinud koostööd äh, tervisesektoriga ja ma tean, et äh, keegi, kes selles valdkonnas töötab, ei ole mulle märku andnud sellest, et nad tahaksid kuidagi nende skännerite kasutamist piirata. Nad on alati öelnud, et arvestades, milline koolitus neil on, on peaaegu olematu. nii et seega on eriti tähtis, et seekord ikkagi läheks see asi täkkesse. sellepärast tahaksin tänada ka proua raportööri ja komisjoni. ma tean, et see äh, asi jõuab lõpule nüüd aprilli lõpus kaks tuhat kaksteist ja äh, komisjon on teinud väga äh, tublit tööd, mida ta ei teinud varem, siis tegi ta nüüd ja meil on ka tõendid selle jaoks, mis näitavad, et äh, magnetresonantstomograafia peaks jääma väljapoole kokkupuute piirmääru. see ei tähenda, et see peaks jääma välja kohaldamisala, aga vähemasti mitte käima kokkupuute piirmäärade alla. nii et menetlus oleks sama kõik oleks endiselt olemas ja selleks, et nende aparaatidega töötavad inimesed oleksid ikkagi kaitstud, nii et äh, siiski väga oluline, et seekord läheks asi korda ja me ei räägi mitte ainult MRT-st, vaid ka paljudest äh, teistest teemadest ja ähm, proua Raptil oli täiesti õigus, kui ta rääkis äh, otsesest lühiajalisest mõjust, sest et pikaajalisest mõjust äh, me veel praegu eriti midagi ei tea, võib-olla tulevikus teame rohkem. siin konkreetses direktiivis äh, me sellega ei tegele, me teame, et on viidud läbi teadusuuringuid pikaajalise mõju osas. mina olen alati äh, ju tahtnud ka seda, et näiteks ei ehitata koole ähm, telefoniside suurte antennide lähedale. nii et äh, me ei saa siia direktiivi võtta sisse absoluutselt äh, mitte midagi sellist, mis ei tugine konkreetsetel äh, teaduslikel andmetel ja proua Rapti sellest ka rääkis, nii et tal on täiesti õigus, me peame siin rääkima ainult lühiajalisest mõjust. Äh, siin aga paarist muudatusettepanekust täpsemalt, mis valmistab mulle veidi muret, ma arvan, et me ei esita väga palju muudatusettepanekuid, komisjoni ettepanek on väga hea, see ka hõlmab juba enamike valdkondi ja äh, proua Brasšote on ka teinud väga head tööd selle osas. muudatusettepanek number viis, see esimene osa, selleks, et tagada töötavate äh, isikute piisav kaitse, kes tööt-, töötavad siis magnetresonantstomograafia läheduses, mida see läheduses tähendab, seda võib tõlgendada igat moodi ja siin veel räägitakse täpsustatakse ka, et töötavate magnetresonantstomograafias seadmete läheduses. tegelikult peaks ju täpsustama ka seda, et see masin töötab isegi siis, kui ta konkreetselt kedagi ei skaneeri. nii et siin peaks seda täpsustama. miski peaks ju täpsustama seda, et masin äh, töötab isegi siis, kui ta konkreetselt äh, patsienti ei skaneeri. ja jällegi siin edasi on kirjas ka töötajate viibimine töötavate MRT-seadmete läheduses peab piirduma üksnes meditsiiniliste toimingutega. ärgem unustagem, et peab ju tegema ka hooldustöid, ka puhastatakse äh, Äh, masinaid ja samuti toimuvad teadusuuringud, nii et ma teen siis sellekohase muudatusettepaneku ja küllap äh, nii proua Rapti kui ka proua Morin-Chartier mind ka toetavad selles osas siin artikli kolm äh, lõike nelja lõigu üks A osas, nii et neid aspekte tuleks ikkagi täpsustada. teine valdkond on siis siin muudatusettepanek number kuus artikkel neli lõige viis punkt C ja öö, südamestimulaatoriga inimesed ja rasedad naised, sellega ma olen nõus, aga teatud liikmesriikides tööandjal ei ole üldse lubatud kas öö, tööandja ei tohi äh, küsida üldse, kas eraelu puutumatusest tulenevalt või turvalisusest tulenevalt, kas töötaja on rase või mitte või kas inimesel on südamestimulaator, sest et see käib diskrimineerimist puudutavate õigusaktide alla. nii et mina eelistaksin tegelikult komisjoni äh, teksti, kus on kirjas, et kes on teavitanud tööandjat äh, meditsiiniseadme kasutamisest või siis naised, kes on teatanud, et nad on rasedad. sest et mõningates liikmesriikides mittediskrimineerimise äh, seaduste vaatenurgast võib see osutuda problemaatiliseks, nii et vaataksime selle võib-olla veel kord läbi. nii et äh, siis edasi muudatusettepanek number üheksa, see käiks ka sinna alla. muudatusettepanek üksteist artikkel kuus lõike üks punkt BA, mis on uus kokkupuute võimalikud kaudsed mõjud äkki selgitaksite seda, ma ei ütle, et see oleks nüüd vale, aga ma ei saa sellest päriselt aru, mina mõistan artiklit kuus nii, et see tegeleb pigem koolitusaspektiga. nii et kas siis koolitus ja võimalikud kaudsed mõjud, nii et mida siis täpselt mõeldakse siin nende kaudsete mõjude all? artikkel kaheksa muudatusettepanek kaksteist, jah, ma olen nõus et läbivaatus peab toimuma töö ajal. ka komisjoni tekst selles osas on problemaatiline, teie muudatusettepanek on hea, aga äkki komisjoni tekstis peaksime midagi hoopiski ümber sõnastama ja tulen siis välja konkreetse sõnastusettepanekuga selles punktis nii et äh, need on minu konkreetsed mõtted muudatusettepanekute osas, aga veel kord äh, palju õnne ja palju õnne ka Silvana Raptile kogu tehtud töö eest, ma tean väga hästi, et koos härra äh, Sergasega soovib ka tema tagada selle, et magnetresonantstomograafia ikkagi alles jääks. nii et tundub, et me kõik oleme nõus ja teeme kõik tööd käsikäes selleks, et ta oma graafikiga alles jääks. suur tänu! proua Telli ja siis on sõna komisjonil, kui rohkem sõnavõtjaid ei ole. Euh, proua Telli, palun. suur tänu, proua esimees ja suur aitäh ka proua Morin Chartier'le tehtud töö eest, tahaksin teid selle eest ka õnnitleda aga mul oleks paar märkust. esiteks, me kiitsime just heaks minu raporti, mis puudutas töötajate tervishoidu ja turvalisust ja ka selles raportis on tegelikult sama prioriteet. komisjoni ettepanek ei ole piisav, eral-, eranditest saavad justkui reeglid ja kokkupuute piirmäärad äh, seatakse ilma teaduslike eh, tõenditega, tõenditeta. nii et teeksime ettepaneku, eh, pöörduksime siis tagasi või eelistaksime nõukogu ettepanekut ehk siis eh, sõltumatu organi, organi piirmääru ja tegelikult peaksid samad reeglid kohalduma ka nii et äh, LISN, IRP on siis see asutus ja et samad äh, piirmäärad peaksid kohalduma ka äh, sektoris, kus toodetakse neid või seda tüüpi varustust. meie arvates raportööri ettepanek oma muudatusettepanekus number viis, mille kohaselt jäetakse tööandjate määrata see, milliseid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid peab kasutama selleks, et kaitsta töötajaid äh, elektromagnetväljadega kokkupuutudest tulenevate võimalike ohtude eest äh, ei ole küll lubatud, sest et töötajatele tuleb kaitsta võrdne kaitse, samuti ka äh, nende inimeste kaitse, kes toodavad neid masinaid, tegemist on ju siin võrdsete õigustega ja et ikkagi me räägiksime mõjudest nii keskpikas kui ka pikas perspektiivis. suur tänu. siin on ka nõukogu eesistuja esindaja, kes soovib sõna, kõigepealt annan sõna komisjonile ja siis nõukogu eesistuja esindajale. Merci, madame la president aitäh. komisjon täheldab rõõmuga, et enamik sõnavõtjaid pooldavad komisjoni valitud variante komisjoni ettepanekus, eriti magnetresonantstomograafia osas, nagu te ise ka ütlesite, siis tegemist on tegelikult väga tiheda konsultatsiooniprotsessi tulemusega kõikide sidusrühmadega, selleks, et leida eh, töö, tagada töötajate tõhus kaitse ja teiselt poolt võimaldada magnetresonantsi tomograafiat kasutada ja neid ka edasi arendada. nii et me oleme nõus, et eh, MRT kasutamine on väga oluline. ma täheldasin, et eh, oleme nõus ka äh, teistes aspektides, näiteks selles osas, et ei ole veel piisavalt teaduslikke andmeid, et põhjendada seda, et tuleks vaadata, millised on pikaajalised mõjud, aga loomulikult komisjon jälgib arenguid selles valdkonnas. vastuseks proua Raptile, telefonii antennid ja töötajad, kes teostavad hooldustöid nende äh, antennide juures, siis nemad jäävad ka siia kohaldamise alla, kohaldamisalasse, nii et siin äh, me räägime ikkagi kõikidest töötajatest selles valdkonnas, kuigi võib-olla teinekord on siin mõningad nüansid. proua Velli ütles, et tema eelistab nõukogu lähenemist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 need piirmäärad on välja toodud sellisel koju, kujul, et ühelt poolt need tagaksid töötajate kaitse ja teiselt poolt võimaldaksid enamike äh, tegevusi äh, teha ikkagi järjepidevalt ja sidusalt, nii et komisjon läk-, järgis samuti IGNIRP piirmääru. ja öö, äh, reageerides proua Linni öeldule, jah, Äh, muudatusettepanekus number viis peaks mõningad nüansid sisse viima, sest et äh, masinad töötavad kahte eri viisi, nii et äh, kas nad siis on täielikult aktiivses töös või ähm, nii-öelda ooterežiimil nii et sellega tuleb samuti arvestada, sest et me ju teame, et äh, magnetresonantstomograaf ei ole äh, selline aparaat, äh, mida saab sisse lülitada ja välja lülitada lihtsalt mingisugusest lülitist, tegelikult läheb mitu päeva selleks, et see masin lõplikult välja lülituks. nii et nii palju siis komisjoni seisukohtadest, suur tänu parlamendile selle eest, et te võtsite positiivselt vastu komisjoni ettepaneku, äh, mida äh, me ei teinud valmis mitte põlve otsas, vaid ikkagi äh, võtsime oma töörühmas vastu kõik inimesed, kes soovisid panustada heasse tulemusse. suur aitäh! Euh, aitäh, nõukogu esindaja, palun! E, przede wszystkim chciałbym podziękować. suur aitäh, proua esimees. kõigepealt tahaksin tänada raportööri proua Moran Chartier'd kõige eest, mis me senini oleme teinud, kõik meie vestlused ja töö, mille me oleme ühiselt teinud. Poola eesistuja on tõsiselt tööd teinud komisjoni tekstiga tegime seda töörühmas ning eksperttöörühmades. viie kuu jooksul oleme me Äh, suutnud päris palju saavutada ja selle esitame ka esimese detsembri nõukogule. mis puudutab äh, direktiivi sisulist osa, siis äh, selles osas on põhimõtteliselt saavutatud kokkulepe, siin on veel kaks lahtist küsimust, mis endiselt on läbirääkimisel, see on lisa kaks, piirväärtused ja sõnastuse küsimus, mis puudutab eh, erandeid. selles osas jätkab nõukogu tööd. Äh, tahaksin, et oleks täiesti, asjad oleks täiesti selged, eh, seega täiendan raportööri sõnu järgnevalt raportöör ütles, et Poola oli üks riikidest, mis eh, blokeerib seda erandi küsimust Poola eesistuja on otsustanud mitte olla ka väga konkreetsel seisukohal selle direktiivi ühegi aspekti koha pealt selleks, et soodustada kompromissi saavutamist. Poola eesistuja seisukoht on olnud rangelt erapooletu. see ei tähenda, et Poola eh, tulevastel läbirääkimistel siiski positsiooni ei omandaks, aitäh. Äh, proua raportöör, palun suur tänu, proua esimees, tahaksin loomulikult tänada kõiki variraportööre erinevatest fraktsioonidest, ühtlasi ka komisjoni esindajat härra Vioni ja äh, ka nõukogu esindajat. panin kirja kõik märkused tahaksin rõhutada ühte aspekti, mille tõi välja ka proua Linn, nimelt magnetresonantstomograafid ise on juba kaetud äh, ühe direktiiviga ja pikki aastaid äh, kogu areng, mis ähm, nende masinate äh, tootjatega on toimunud on liikunud ikkagi selle suunas, et vähendada elektromagnetkiirgust selleks, et tagada äh, patsientide ja töötajate tervis. aga teiselt poolt ju masinad ise on ka kaitstud. ja et töötajad ise ju asuvad teises ruumis ja mitte masinaga samas ruumis, välja arvatud siis äh, erijuhtudel, näiteks kui patsiendiks on laps. teine punkt, millele tahaksin rõhuda, on järgmine. ma olen väga rahul sellega, et põhimõtteliselt on meie, meil samasugune soov nimelt jõuda äh, edasi äh, kui me ei suuda midagi sellise direktiivi osas ära teha, siis on, siis tähendab et, et kakskümmend protsenti haigetest jääksid ilma ühest analüüsist. näiteks puuetega inimesed ja lapsed, tegemist oleks tohutu lüngaga inimeste ravis võib-olla oleks meil ise homme vaja sellist uuringut. kolmas äh, punkt. Äh, puutub siis äh, kasutusjuhenditesse, mis on väga head. Need on ka ähm, heaks näiteks ja eeskujuks meile selleks, et äh, teada, kuidas töötajaid paremini kaitsta jah, proua Linn, meie tekst peab olema väga selge, aga proua Rapti, jah, loomulikult peame tuginema ka teaduslikel andmetel. ja me ei tohiks äh, tekitada segadust ja tekitada raskusi, mida tegelikult ei olegi olemas. ja vastuseks Karima Tellile tahaksin öelda seda, et need punktid, mille tema tõstatas, nagu er, härra Erbion juba ütles, Ignirbi piirmääradega on siin arvestatud piirmäärade tabelites. nii et tegelikult on teie soov juba sinna rahuldatud siin tekstis ja teiselt poolt siis töötajate kaitse, kas äh, sellest rääkida meditsiinisektoris ja ükskõik, kas siis inimesed äh, ma-, puhastavad neid masinaid või hooldavad äh, neid, siis loomulikult peavad nemad ka siin sees olema. ja ma usun, et nõukogus on võimalik samuti astuda edasi positiivseid samme sest et me ei saa selles teemas endale lubada mingisuguseid kõrvalekaldeid, mis äh, lükkaksid edasi selle direktiivi ellurakendamist, mida me ju nii väga ootame. panin kirja ka märkused problemaatiliste muudatusettepanekute kohta ja olen valmis teiega koostööd tegema, et jätkata seda tööd, vist muudatusettepanekute tähtajaks on kuues detsember, keskpäev. meil on siin tõeline kohustus ka praktiliste tulemusteni jõuda. see töö on meile kõigile väga südamelähedane, aitäh teile, proua esimees! suur aitäh, nagu Te ise juba ka ütlesite, siis muudatusettepanekute esindamise tähtaegaks on kuues detsember ja kakskümmend neli, kakskümmend viis jaanuar, siis analüüsiksime neid ja hääletaksime neid meie komisjoni erakorralisel koosolekul kolmeteistkümnendal äh, veebruaril Strasbourgis mis võimaldaks meil siis kinni pidada mõistlikust ajagraafikust, arvestades ka nõukogu tööd. see päevakorrapunkt on nüüd läbi võetud ja järgmiseks päevakorrapunkt number kuusteist, milleks on komisjoni ettekanne määruse läbivaatamise kohta, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi siin, äh, sellest räägib siis härra Lebrun töörühmas juba me rääkisime selleks kaheksateistkümnendal oktoobril ja äh, kaheksandal novembril, aga kuna äh, tegelikult see tekst on väga oluline terve meie komis-, tervele meie komisjonile, siis on ilmselt väga kasulik see, et siin teeb meile komisjon ettepaneku või äh, sissejuhatuse, nagu eile me seda nägime ka Euroopa Sotsiaalfondi teemadel, nii et sõna on Euroopa Komisjonil, palun. president, euh, je suis accompagné par suur tänu, proua esimees, minul on siin ka põllumajandus peadirektoraadist kaks kolleegi äh, selleks, et kui esitatakse küsimusi globaliseerimise kohalise Euroopa fondi laiendamise kohta äh, põlluharijatele. väike ülevaade siis ka praegusest olukorrast, mis võimaldab meil paremini mõista seda, mida oleme muutnud äh, uues määruse ettepanekus meeldetuletuseks siis äh, EGF ehk siis globaliseerimisega kohanemise Euroopa äh, fondi saab kasutada siis, kui leiab aset koondamine tulenevalt äh, globaliseerumisega seotud probleemidest ja samas ka tulenevalt majandus- ja finantskriisist. ja seda siis piiratud aja jooksul ehk selle aasta lõpuni komisjon on teinud ettepaneku seda aega pikendada me sekkume vaid siis, kui on tegemist äh, massilise koondamisega. miinimum koondatakse viissada äh, inimest äh, nelja kuni üheksa kuu jooksul, nii et see peab olema ka piiratud aja jooksul. pakume siis töötajatele ja kaasrahastame neid meetmeid läbi fondi, tegemist on aktiivsete tööturumeetmetega, koolitus, nõuanded, ettevõtte loomiseks nõuanded ja nii edasi, samuti ka eh, töötasu lisa eh, selle perioodi jooksul, kui pakutakse aktiivseid tööturumeetmeid ja maksimum siis kahekümne nelja kuu eh, jooksul Äh, see arv oli ja kaasrahastamise määr oli viiskümmend protsenti, aga kuus, see tõus, tõs-, tõusis siis kuuekümne viie protsendini kriisiperioodil äh, kokku viissada miljonit nii et meie tegevus puudutas siis äh, seitsmekümmend kuut tuhandet töötajat, kokku kasutasime kolmsada viiskümmend miljonit eurot, ehk siis keskmiselt aastas seitsekümmend miljonit. kaks kolmandikku nendest juhtumitest, millesse meie sekkusime, äh, puudutasid just nimelt seda kriisialast erandit, mis puudutab üleilmastumist, siis äh, see puudutas vaid kahtekümmet juhtumit ehk siis nelja-viite juhtumit aastas. tulen hiljem tagasi vahekokkuvõtte juurde kokkuvõtvas osas. nüüd, mis on siin oluline, nimelt komisjon näeb vajadust tulla välja uue ettepanekuga aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, mis tugineb mõningatel aspektidel, mis pakuvad ka lisandväärtust. ja tuginedes sellel, et me räägime ikkagi massilisest koondamisest ehk siis sündmustest, mis piirkondlikul regionaalsel tasandil võivad kujutada endast sotsiaalset kriisi selleks, et ja tegelikult meil on võimalik tegutseda siin paremini kui sotsiaalfondi raames, sest et me pakume äh, toetust pika aja jooksul, mis on kohandatud just konkreetsele juhtumile. sotsiaalpartnerite kaasamine äh, ko-, koondamisprotsessi, aga samas ka selleks, et määrata kindlaks vajalikud meetmed ja äh, ka järelmeetmed loomulikult kaasame erinevaid regionaalseid ja kohaliku taseme partnereid selleks, et meetmeid ellu rakendada. tegemist on fondi näol ka solidaarsusinstrumendiga, siin ei ole mingit liikmesriikide osa ja samal ajal see toetab lähimuspõhimõtte säilitamist. me kaasrahastame selliseid meetmeid, mis töötatakse välja ja mida rakendatakse ellu liikmesriikides nagu komi-, nagu ma siis ütlesin, komisjon soovib sel-, seda fondi, selle fondi kasutamist pikendada ja öö, äh, laiendada seda ka põlluharijatele. see fond on väljaspool Euroopa Liidu eelarvet, sest et tegemist on kriisimehhanismiga, äh, me ei saa seda kuidagi ette näha, et iga aasta on meil vaja näiteks nelisada miljonit eurot võib juhtuda, et mõnel aastal ei kasutata seda üldse või kasutatakse seda vähem, nii et see jääb endiselt väljapoole Euroopa Liidu eelarvest. maksimumsumma siis kolm miljardit, võrreldes siis praeguse perioodiga, kus see oli kolm ja pool miljardit. siiamaani oleme me kasutanud sellest ära vaid kolmsada viiskümmend miljonit siis esimesel viiel aastal edasi põlluharijatest. Nende puhul on ette nähtud, et kolma, kolme miljardi suurust eelarvet, eelarvest saaks neile anda maksimaalselt kaks koma viis miljardit. nii et kuni kaks koma viis miljardit. nii, mis jääb alles varasemast süsteemist, ehk siis taotlused esitatakse endiselt liikmesriikidele, see referentsperiood on neli kuni üheksa kuud, jääb samuti alles ja samuti see lävend ehk siis viissada koondamist. ja see puudutab siis erakorralisi tingimusi äh, väikestel tööturgudel et erakorralised olukorrad on siis, kui äh, näit-, see ei koondata viitesadat inimest, kuid kui tegemist on väiksema riigiga, siis ikkagi võib see tekitada kas riigi või kohalikul tasemel tohutu kriisi. ja äh, kaasrahastamismäär jääb endiselt viiekümne protsendi tasemele. mida me paremaks teeme? Äh, nimelt me räägime siin kriisimehhanismist, me ei räägi mitte ainult finants- ja majanduskriisist, vaid äh, kui tegemist on mõne kohaliku või regionaalse taseme eh, kriisiga, siis on just vaja sellist püsimehhanismi, eh, mis võimaldab fondi kasutada, nii et me räägime kõi-, igasugusest ootamatust kriisist, ka kohaliku just vaatenurgast võib siis tuua kaasa endaga EGF-i kasutamise ja me ei räägi siin ain-, mitte ainult üleilmastumisest seda on võimalik kasutada ka mm, eh, hooajatöötajate, füüsilisest isikust ettevõt-, ettevõtjate ja VKE-de puhul, nii et seda laiendatakse kõikidele töötajatele ja mitte nagu praegu, ehk siis äh, vaid äh, tähtajatute töölepingute puhul. me tahaksime, et meetmed keskenduksid veelgi enam aktiivsetele tööturumeetmetele ja nende meetmete osas on siis äh, määr viiskümmend protsenti nii et äh, töötasutoetused ei saa olla siis suuremad kui viiskümmend protsenti ja kaasrahastamismäära tahame suurendada kuuekümne viie protsendini äh, nende liikmesriikide puhul, kus on eriti just piirkonniti raskemad olud. edasi ka võimalus katta rohkem kui kaks piirkonda meil on olnud ju juhtumeid, kus näiteks sektoripõhine kriis, võtame näiteks trükiteenuste äh, sektori Hollandis, pidi taotlema abi mitu korda äh, selleks, et katta terve äh, Hollandi probleemid. nüüd on võimalik seda teha ühe taotlusega, aga ikkagi on siis tingimus, et koondatakse vähemalt viissada inimest ühes nendest regioonidest suurem paindlikkus, see tähendab, et meil on võimalik meetmeid muuta, juurde luua, me täheldasime, et rakendusfaasis vajadused muutusid, tekkisid vajadused näiteks uute koolituste järele ja nii edasi. nüüd lihtsustatakse ka öö, äh, neid andmeid, mida nõutakse taotluses, selleks et me saaksime kiiremini reageerida analüüsi või taotluse läbivaatamise protsessi samuti kiirendatakse. nii et määratakse kindlaks siis nädalate hulk, mille jooksul peab selle läbi vaatama nii komisjoni puhul, et ei juhtuks nii, et läheb mitu kuud või lausa aasta sellest hetkest, kui taotlus esitati ja kui otsused vastu võeti tulenevalt siis eelarve aastase otsustest ja läbirääkimistest liikmesriigiga. meil on ka eesmärgiks äh, viia tööturule tagasi viiskümmend protsenti koondatud töötajatest. tegemist peab olema siis äh, võimalusega liikmesriikidel pakkuda võimalikult äh, isiku vajadustele tuginevat äh, lahendust. nüüd äh, uuenduseks on see, et laiendatakse seda ka, fondi kasutamist ka põlluharijatele tulenevalt uutest kaubanduslepingutest ja äh, see protsess on teistsugune. mis puudutab meetmeid, siis äh, need on samasugused. tihtipeale esitatakse meile küsimusi selle kohta, et miks sekkuda üldse põllumajandussektoris. esiteks selleks, et oleks kaetud kõik erisektorid ja teiseks äh, kui me räägime siin kaubanduslepingutest, äh, näiteks Mercosuri leping, siis äh, tekib, et tekiks olukord, mis tooks kasu mõlemale poolele. põllumajandussektori puhul näiteks Mercosuri osas äh, meie hinnangud, mis me viisime läbi juba ette, näitavad, et põlluärid võiksid jääda ilma nelja koma kaheksast miljardist eurost tööstussektor võitis kaheksa miljardit või võidaks kaheksa miljardit ja teenuste sektor võidaks seitseteist miljardit. nii et on ju täiesti loogiline, et see solidaarsuspõhimõttele tuginev instrument EGF äh, saaks sekkuda seal, kus inimesed jäävad kaotajaks kaubanduslepingu raames ja nii piltlikult öeldes siis toimuks see teatud ülekanne äh, võitjatelt kaotajatele. nagu ma ütlesin, siis selleks on vaja ka sobivat mehhanismi, mis äh, tugineb ühel faktil, nimelt äh, on vaja, et inimesed ikkagi jääksid maale elama ja seega peab neil olema seal ka midagi teha ja et siis saaks sekkuda enne seda, kui äh, põlluharjujate töö on täiesti otsa saanud. nii et on vaja ette juba näha äh, negatiivseid mõjusid. selleks, et seda teha, on komisjon, tuginedes oma juba ette tehtud analüüsidel, kuid vai-, kuid tuginedes ka vaatlustel, jälgides erinevaid näitajaid, nagu näiteks toodete hinnad, impordinäitajad ja nii edasi, teeb ettepaneku, mille kohaselt nende toodete osas tea-, mis, mida mõjutab uus olukord negatiivselt teatud referentsperioodi jooksul, esitab liikmesriik taotlusi põlluharijate nimel liikmesriik aga peab tõestama, et tõesti äh, see olukord mõjutab põlluaed negatiivselt ja see äh, info peab tal olema olemas juba enne, kui ta taotluse esindab, esitab. nii et äh, me räägime siin statistilistest andmetest, kas terve Euroopa Liidu või konkreetse regiooni kohta. nüüd uus on ka Äh, see, et nõutakse vahearuannet äh, viieteist kuu möödumisel, see oli üks soovitusi äh, vahekokkuvõttest. nagu ma ütlesin, ma tulen selle teema juurde veel tagasi nimelt siis see et, et viiskümmend protsenti töötajast tuuakse uuesti tööturule esimese kaheteistkümne kuu jooksul tegemist on öö, siin vahendiga ja me ei saa tagada seda konkreetset tulemust. teatud sektorites, teatud piirkondades, teatud tüüpi töötajate osas on vaja teha suuremaid pingutusi kui teistel juhtudel. liikmesriik ise paneb paika nende meetmete paketi, mis arvestavad võimalike töötajate raskustega pöörduda tagasi tööturule tahaksin lõpetuseks rääkida soovitustest, mis jõudsid meieni vahe kokkuvõtte raames. esmaspäeval või teisipäeval saan teie komisjoni sekretariaadile anda edasi ka poliitilised soovitused, mis tulenevad siis vahearuandest ja terve aruanne jõuab meieni ilmselt detsembri keskpaigas aga ei, vägagi ruttu, ehk siis juba järgmisel nädalal ilmselt saame eh, poliitilised soovitused, miks siis on seda protsessi kiirendatud. see on seotud raskustega nõukogus kriisialase erandi osas. teisel veebruaril leiab aset äh, konverents, kuhu, kus osalevad kõik institutsioonid ja sidusrühmad selleks, et arutada just nimelt äh, vahearuandest. nüüd, mida ma saan öelda soovituste kohta? on vajadus vähendada seda öö, äh, lävendit, milleks oli siis tuhat koondamist, see oli siis esialgne lävend, aga kahe tuhande üheksandal aastal juba seda alandatigi viiesajani. on ka kirjas, et äh, lävend võiks olla veidi paindlikum, näiteks äh, eritingimustes ja väikstel äh, tööturgudel ja meil oli võimalik ka nendele soovidele vastu tulla et hooajad, töötajad võiksid või ajutised töötajad võiksid ka samuti sinna alla käia. ja soovitus, et referentsperiood tuleks läbi vaadata, mis on siis hetkel neli kuni üheksa kuud. mis puudutab rakenduse aspekte, meile paluti lihtsustada siis seda rakendusperioodi, pikendada seda, liikusime ühelt aastalt kahele aastale, selle, nii et sellele me ka reageerisime, edasi siis äh, järelevalve ja aruandlus, äh, nõuti paremat järelevalvet terve rakendusperioodi jooksul, sellest siis see ka, see vahu, vahearuande kohustus pärast viieteistkümne kuu möödumist ühtlasi soovitus, et EGF võiks olla nii-öelda nähtavam või võimaldaks paremini jagada ka häid tavasid. ja see on üks põhjus, miks me oleme suurendanud tehnilist abi. see võimaldab liikmesriikidel teha suuremat koostööd parema, parimate tavade jagamisel ja suurendab ka EGF-i tuntust nüüd äh, tahaksin veel paar minutit kasutada selleks, et teha ülevaade läbirääkimiste seisust nõukogus kriisialase erandi osas. kümnendal juunil äh, tulime välja ettepanekuga selleks, et pikendada seda erandit veel kahe tuhande kaheteistkümnendaks ja kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, sest et selle aasta kolmetei-, kolmekümne esimesel detsembril erandi kehtivus lõpeb ja seega saab otsa ka äh, kaasrahastamismäär, mis ta tõsteti kuuekümne viiele protsendile. Euroopa Parlament äh, suhtus sellesse positiivselt, seda siis kahekümne üheksandal septembril nõukogus leidsid aset äh, neli sotsiaalküsimuste töörühma, kaks Koreperi koosolekut, üks neist toimub just nimelt praegu. ühist seisukohta veel ei ole nõukogus on blokeeriv vähemus, kuhu kuuluvad kuus liikmesriiki, kuus või seitse. ja see tähendab siis seda, et nõukogus äh, ilmselt ei ole võimalik jõuda kokkuleppele parlamendiga. selle, pärast selle aasta kolmekümne esimest detsembrit pöördume tagasi esialgse ettepaneku juurde nii et peamiseks eesmärgiks jääb siis ikkagi ähm, üleilmastumise tagajärgedega äh, kohanemine. komisjon on valmis ka paindlik olema. nüüd see kriisierand ära kaotada tähendab, et me kasutame ära vaid äh, veerandi äh, fondi võimalustest. nii et nagu ütlesin, meil oli kakskümmend juhtumit viimase nelja-viie aasta jooksul eks me siis näeme, mis, mida tehakse EBSCO nõukogus siis esimesel detsembril ja mida äh, tehakse Koreperis. nii et proua esimees, selline on siis olukord komisjoni ettepaneku osas fondi kasutamiseks. kriisierand on põhiline küsimus ja see, et me peagi saame ka vahearuande tulemused, aitäh! suur tänu, härra Kreutzmanni ei ole siin, aga teatan nüüd ametlikult, et ka mina panen ennast kõnelejate nimekirja. proua Harkin, kes on meie raportöör ja siis proua Korneliisson. Thank you, madam chair um.... aitäh, proua esimees, esiteks tahan tänada komisjoni nende eh, presentatsiooni eest, täna hommikul me oleme eh, arutanud seda esialgselt juba, juba globaliseerimise fondi töörühmas. esimene küsimus, mis puudutab viimast kommentaari, need kriisierandid, see on minu isiklik seisukoht, tahan seda öelda selgelt, et see ei ole fraktsiooni seisukoht tingimata, aga ma olen täiesti šokeeritud sellest, et nõukogu ei saa aru, kuivõrd oluline on sekkumise vajadus kriisierandite ajal, vaadates neid numbreid, mis on teie ettekandes see taotluste hulk äh, on aasta-aastalt kasvanud, aastast kaks tuhat üheksa, mis on ka eeldatav, kasvanud igas kvartalis ja see kasvab jätkuvalt. me ei saa sulgeda selle eest silmi. me oleme hetkel ka millegi lävel, ma ei tea isegi, mis see on, mille lävel me oleme hetkel ja see vist ei olegi tänase diskussiooni teema, aga ma tõesti ei mõista, milles on probleem, kui neil on Äh, mingisuguseid probleeme globaliseerimise fondi endaga, siis äh, äh, sellega me saame tegeleda, kui me vaatame uut määrust, aga selle erandi blokeerimine hetkel on minu arvates täiesti vastuvõetamatu. ja jällegi, vaadates teie ettekannet, siis te siin ütlete, et kui toimus konsultatsioon, siis kakskümmend viis liikmesriiki vastas ning oli suur toetus kiireks kriisi sekkumisinstrumendiks äh, suurte koondamiste puhul, kas inimesed on siis vahepeal äh, meelt muutnud või nad on, arvavad, et kriis on nüüd läbi, ma ei tea, aga oleks äh, tõesti äärmiselt negatiivne sõnum, kui esimesest jaanuarist järgmisel aastal peaksime me tagasi selle juurde, et tegemist on ainult globaliseerumisega kohanemise fondiga see on aga minu isiklik seisukoht, nagu ma ütlesin. Äh, lisaks sellele mõned lühikesed kommentaarid, äh, sest et ma tahan teada ka, mida kolleegidel öelda on. ma olen nõus asjaoluga, et ajutised töötajad, äh, füüsilisest ettevõtjad ja nii edasi tulevad ka nüüd globaliseerimisega kohanemise fondi alla. esimene kommentaar puudutab kaasfinants-, finantseerimismäärasid. näen, et te suurendate neid siin kuuekümne viiele protsendile Äh, liikmesriikide puhul, millel on konverentsi piirkond, ma ei olnud küll Hispaanias, aga sain sealt väga tugeva sõnumi, et liikmesriikide jaoks on keerukas äh, või vähemalt regioonidel on keerukas äh, fondile ligipääsu saada just sellepärast, millised on kaasrahastamise määrad ning sotsiaalfond on siin eelistatav ja nad saavad kasutada ainult teatud hulka raha ja seetõttu ei kasutata mõnikord EGF-i. ma leian, et äh, kuuskümmend viis protsenti on äh, täielik miinimum, kindlasti siin komisjonis seda veel arutatakse, aga meil on ka üleminekupiirkonnad, mis on just konverentsist välja tulemas, mis on kuskil umbes seitsekümmend kaheksa, kaheksakümmend protsenti ja nendel kehtib samasugune äh, kaasrahastamise määr, kui piirkondadel, kus on SKT sada kakskümmend, sada nelikümmend protsenti, nii et siin oleks samuti vaja paindlikkust. ja ehk arutame seda hiljem ka komisjonis. suurem muudatus siin, muudatusi on küll palju, aga ma olen jah rahul sellega, et siin on rohkem paindlikkust, et kogu protsess taotlusest heakskiiduni on nüüd kiirem, sest see, nagu me teame, on tõeliseks probleemiks. ja kõik, mida me saame teha selleks, et seda kiirendada, äh, annaks, saaks siin komisjonis kindlasti suure toetuse. nüüd, äh, mis puudutab põllumehi, siis äh, siin olen ma komisjoniga erimeelel antud kontekstis. see, kõik võidavad olukord, kus no see oli küll otsetõlge, äh, kus on kuus koma kaheksa miljardit, äh, aga tööstuse teenused saavad kuus koma üheksa. esimene küsimus on siin, et olen lugenud äh, dokumenti, mis puudutab põllumajandust ja võimalikke kaotusi seal. ma ei ole näinud dokumente tööstuse või teenuste kohta. eeldan, et need dokumendid on olemas, aga ehk annab komisjon mulle selle kohta veidi rohkem informatsiooni. Te rääkisite sellest, et kõik võidavad äh, sellises kontekstis nagu äh, toidu äh, iseseisvus, toidutarnekindlus, ma ei näe seda kõik võidavad olukorda ja nüüd ma tean, miks see summa kaks koma viis miljardit selle fondi määruses kirjas on Äh, me räägime siin ju sellest, et põllumajandus kaotab neli koma kaheksa miljardit ja tahaksin küsida ka komisjoni käest, äh, millise ajaperioodi jaoks on see viimane hinnang antud? ma ei tea teiste parlamendiliikmete kohta, aga vähemalt minul on suuri probleeme, te teate seda ka meie eelnevatest kõnelustest, selle kahe koma viie miljardiga, mis on paigas põllumajanduse jaoks, mulle tundub, et äh, me kuidagi nagu kasutame nüüd seda EGF-i nagu sellise punnina selleks, et äh, kuidagi äh, tasakaalustada seda, mis toimub meie kaubanduspoliitikas. ma arvan, et äh, see fond ei ole kunagi selleks mõeldud. ja kui lugeda selle fondi dokumentatsiooni, siis ei ole küll mingit märki sellest, et see oli tema eesmärgiks ja nagu ma ütlesin, nüüd me näeme, et on võimalus, et on äh, pool miljardit vallandatud töötajatele kogu selle perioodi vältel. Äh, jah, öeldakse, et äh, see on kõik, mida senini on kasutatud, aga me kõik teame, et need summad kogu aeg suurenevad ning vajadused on kindlasti suuremad kui see. nii et ma leian ennast siin väga raskes positsioonis, sest minu teine komisjon on põllumajanduskomisjon ning ma olen väga mures komisjoni ettepanekute pärast, aga see küll kuulub teise komisjoni Eh, valdkonda, siin ma leian, et fond, mida kasutada koondatud töötajate puhul ja põhimõtteliselt see on minu isiklik seisukoht, mul ei ole probleeme, et ka põllumehed saaksid eh, sealt raha, kõik, kes töötavad oma tööst ilma jäävad, minu arust peaksid saama sealt raha, aga teadmine, et komisjon eh, pakub välja, et kuni kaks koma viis miljardit sellest fondist kasutatakse selleks, et täita seda äh, nelja koma kaheksast lünka põllumajanduses, see ei ole minu arvates hea ettepanek, aitäh. Euh, sõna annan ka põllumajanduse peadirektoraadi esindajale, aga kui kolleegid on nõus, siis äh, võib-olla annaksin äh, talle sõna kohe ja vabandan proua Harkini ees, oleksin pidanud seda varem tegema sest et ikkagi oleks kasulik see, et komisjoni liikmetele antakse teada sellest süsteemist, mis luuakse põlluharjade tarvis, see erineb oluliselt teisest süsteemist ja samuti, et räägiksite parlamendi rollist põllumajandussektori toetuste osas, nii et kui see kõigile sobib, siis nii ka teeme loomulikult, kui asi huvitavaks läheb, siis äh, on meil alati siin natukene kiire. ärge rääkige sellest, millest rääkis juba härra Lebrun, palun rääkige täpselt põlluharijatele toetuste äh, maksmisest ja ärge liiga pikalt ka rääkige, sest et meil on veel kuus sõnavõtjat, kellel on sama palju küsimusi kui proua Harkinil. Uh, ma teeksin ettepaneku et kuna mõnedel meist võib-olla on küsimusi, siis võib-olla esitaksime kohe küsimused ja siis annaksime võimaluse sulle isikule selgitada. tal on võimalik hiljem ka vastata, aga ma arvan, et enne kui me arutelu algatame, kuulame mõlema peadirektoraadi ettekanded ära ja siis esitame küsimusi. suur tänu, lugupeetud esinees tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, ma teen tõesti väga lühidalt, tegemist oli meie ühise ettekandega, nii et tööhõive peadirektoraadi kolleeg juba äh, rääkis ka põllumajanduse osast. ma pöörduksin tagasi ainult selle ühe teema juurde, miks põllumajandus kaasatas sellesse paketti. süsteem muidu on üsna ühesugune ja eesmärgid on ühesugused, me tahaksime aidata ja toetada neid, kes kannatavad üleilmastumisega kaasnevate negatiivsete mõjude all. aga samas on ka erinevusi, sellepärast et tegemist on erinevate sektoritega. siin ei ole tegemist äh, tasustatud äh, töölistega sageli, vaid äh, suurem osa põllumajanduslikke tootjaid on ettevõtjad ja teiseks äh, massiline tööpuudus, seda meil ei ole, meil ei ole sellist äh, viiesaja inimese künnist, sellepärast et põllumajandussektor on palju killustatum, aga hoolimata nendest erinevustest, mida tuleb äh, õigusloomes arvesse võtta, on meie eesmärgiks tegutseda võimalikult sihipäraselt me ei tahaks ühtlast kompensatsioonimäära põllumajandussektorile. tegemist on sihipärase toetusega nendele põllumajanduslikele tootjatele, kes äh, kuuluvad kaubanduslepingutega hõlmatud kõige ohustatumatesse ja kõige rohkem kannatavatesse sektoritesse ja ka piirkondadesse. ma võin teile selgitada ka siin mainitud arve, neli koma kaheksa miljardit Äh, eurot äh, kahjumit. see on mõjuhinnang, mõjuhinnanguid on läbi viidud mitu, need on kättesaadavad, mõned neist avaldati alles eelmisel nädalal. nii et äh, on mitmeid erinevaid mõjutegureid, neli koma kaheksa miljardit on kaotanud põllumajandussektor üldiselt oma tulusid võrreldes selle lepingu äh, mitte olemise perioodiga, ilma lepinguta perioodiga. liikmed äh, tahaksid äh, teada seda, et milline on siis see menetluslik erinevus, meie teame, kuidas EGF töötab, et liikmesriik esitab taotluse ja nii edasi, aga kuidas see siis põllumajanduse osas käib? okei okay,, so then I will take uh, a few minutes on, on ma räägiksin paar minutit siis ka sellest, mu kolleeg mainis juba et olukord on pisut teistsugune, sellepärast et meie lähenemine on ennetav. ennetava lähenemise kasuks otsustasime järgnevatel põhjustel. me ei taha, et põllumajanduslik tootja peaks oma äritegevuse lõpetama äh, enne, kui äh, talle toetust antakse. mida me saame siis ennetada? kui tegemist on üleilmastumise globaliseerimise juhtumiga, siis me teame, et inimene kasutab alltöövõttu Hiinas, äh, allhankeid. põllumajanduse puhul me teame, et globaliseerimise mõju päästikuks oleme meie, me teame, millised lepingud on sõlmi-, sõlmitakse ja me teame oma uuringute põhjal, millised on kõige ohustatavad sektorid ja piirkonnad. me kavatseme kõik, kogu seda infot kasutada ja võimalikult paljus arengut ette prognoosida. kui hakatakse sõlmima kaubanduslepingut, siis äh, on äh, enne kaubanduse lepingu arutelu parlamendis ja nõukogus pisut aega ja selle aja jooksul komisjon koostab ajakohastatud mõjuhinnangu äh, tuvastab, milliseid sektoreid ja milliseid piirkondi see kõige rohkem puudutab. ja sellest mõju-uuringust lähtuvalt komisjon langetab otsuse, millised sektorid satuvad ohtu ja komisjon annab võimalduse siis liikmesriikidele taotlusi koostada taotlus saab aga alles äh, ära saata siis, kui äh, leping on jõustunud ja leping alustab, lepingu tulemusena on juba alanud negatiivsed mõjud põllumajanduslikele tootjatele. nii palju siis äh, sellest ja üle ülejäänu on üsna sarnane sellega, nagu on globaliseerumisega kohanemise fondi üldiselt kohaldatud. meie eesmärgiks siin oli reageerida nii kiiresti kui vähegi võimalik, tegutseda kiiresti kui vähegi võimalik, mitte oodata ära ähm, esimeste mõjude ilmnemist. proua Cornelissen ja siis härra Tarden, palun. Uh, uh, suur tänu ja suur tänu Euroopa Komisjonile ettekande eest ma ütlen kohe otse välja, et isegi pärast ka komisjoni peadirektoraadi selgitust äh, tundub mulle, et põllumajanduslike tootjate kaasamine teistel alustel kui teiste sektorite esindajad on äh, sõna otseses mõttes naeruväärne. meil on äh, ühine põllumajanduspoliitika, millesse läheb väga suur osa Euroopa Liidu eelarvest ja see poliitika peaks suutma toime tulla ka põllumeeste probleemidega. ja kui me nüüd äh, hakkame kompenseerima erinevaid sektoreid Euroopa Liidu äh, kaubanduslepingute tulemustena või Euroopa Liidu erinevate poliitikate tulemusena, siis me võiksime hakata erinevaid äh, sektoreid, sektoritele hüvitisi maksma igasuguste keskkonnameetmete ja, ja muude meetmete osas me võime siis neid lõputult, neid hüvitisi maksta, selline oht tekib. me võime öelda, et põllumajandussektor on sektor nagu iga teine sektor, kui tegemist on teatava äh, viite peri jooksul, viite perioodi jooksul täidetud teatavad tingimused, viissada töökoha kaotust ja nii edasi, siis äh, võib selle kaasata äh, globaliseerimisega kohandamise fondi reguleerimise alasse, aga kaasata üks sektor täiesti uutel alustel, äh, see on absurdne kui me tahame põllumehi kaasata, siis me, jääb meil selline mulje, et, et otsime mingisuguseid võimalusi ja võtame siis kohe Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi selleks, et seda probleemi lahendada, aga ma arvan, et põllumajanduse peadirektoraat võiks hoopis oma mingi oma instrumendi luua sellise probleemi lahendamiseks. ja mina olen tulnud tagasi just lapsepuhkuselt ja sellised arengud uutes ettepanekutes olid minu jaoks täiesti rabavad ja ma arvan, et Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi tuleb igal juhul parandada ja väga paljud asjad on selles uues ettepanekus täitsa kahe silma vahele jäänud. rakendamise periood näiteks, siin on viiteperioodi mainitud, aga rakendamisperiood, kohaldamisperiood on minevikus osutunud vägagi problemaatiliseks. siis on veel see mure, et Euroopa Liidu riik rikkad riigid kasutavad seda vahendit märkimisväärselt rohkem kui vaesed riigid ja siin ma pean silmas iseäranis selliseid riike, äh, kus on tõesti väga tõsised probleemid, need riigid kasutavad seda instrumenti väga vähe. Äh, näiteks Kreekas on äh, koondatute arv ja töötute arv üüratu ja me ei tea, milles see probleem siis seisneb, kas kaasrahastamisvahendite puudus, haldussuutlikkuse puudujäägid, ei osata lihtsalt neid vahendeid küsida me oleme püüdnud uurida välja, milles probleem seisneb, aga me ei ole mingisugust konkreetset vastust komisjonilt kuulnud ja me ei tea ka, mida komisjon kavatseb ette võtta selles osas, et vaesed riigid ei kasuta piisavalt seda instrumenti. ja üheks suurimaks üheks suureks probleemiks selle vahendiga seoses on asjaolu, et rikkad ettevõtted, kes tõesti suudavad koondatud töötajate eest ise hoolt kanda, on vastavad samuti nendele äh, toetuse saamise tingimustele ja ma arvan, et äh, kriisil on märkimisväärselt loogilisem põhjus kui globaliseerumine, kui ettevõtted oma tootmise viivad mõnda kolmandasse riiki, kus palgatase on madal, siis sageli on tegemist ettevõtetega, kes on piisavalt rikkad selleks, et oma koondatud töötajate eest ise hoolt kanda ja neid tuleks selleks ka sundida globaliseerimisega kohanemise fondi tuleks näha pigem Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia valguses, me peaksime vaatama, kuidas me saame Äh, toetada rohelisemat majandust, äh, kuidas me võime kanda hoolt äh, nende töötajate eest, kes on töötanud sektorites, millel pole tulevikku, mis on olnud saastavad sektorid või mis on globaliseerumise tulemusel täielikult kadumas, kuidas me võime aidata neid uude majandussektorisse üle viia nii, et me sellest kriisist väljuksime tugevamana ja rohelisemana. palun vastake nendele küsimustele suur tänu, härra Darden Merci, madame la présidente. Euh, tout d'abord, merci pour euh, votre suur tänu, proua esimees, kõigepealt suur aitäh komisjoni esindajatele sissejuhatuse eest, paar esimest reaktsiooni. kõigepealt ma rõõmustan selle üle, et komisjon on valmis tegema selle fondi püsivaks, sest et ilmselgelt on see vajalik ja kasulik ning taotluste kasv ju näitab seda ka selgelt. võib-olla väike kõrvalepõige, mis puudutab ju olulisi läbirääkimisi kriisi aspekti üle meid šokeerib ja me oleme täiesti vastu liikmesriikide, mõnede liikmesriikide seisukohtadele eh, selles osas, et kaotada ära see kriisierand. sest et hetkel ju taotlus esitataksegi just tulenevalt kriisist. võib-olla seda piiri on raske tõmmata siin üleilmastumise ja kriisi vahele võib-olla kriis on seotud ka üleilmastumisega ja vastupidi, aga igal juhul äh, tuleb seda väga tähelepanelikult jälgida. nii et äh, loomulikult on see fond kasulik, see on otsene abi töötajatele, see panustab kindlasti ka vaesusevastasesse võitlusesse, millest me rääkisime alles eelmisel nädalal täiskogul ütlesin, ma rõõmustan ka selle üle, et on tehtud ettepanek äh, kohaldamisala laiendada ka teistele töötajatele ja miks ka mitte põlluharijatele. see oh, iseenesest on äh, hea samm, kuigi see mõnest kohast võib-olla va-, valmistab mulle muret viissada koondamist, see on äh, hea, tuhande asemel kahju, et me lii-, veel enamgi seda ei avaldanud ja äh, ei alandanud ja tegelikult VKE-de puhul peaks olema ka erand. ühtlasi rõõmustan ka selle osas, et äh, ollakse paindlik juba äh, arutlusel olevate taotluste osas muutuste tegemiseks. võib-olla see ka julgustaks liikmesriike taotlusi esitama. samas äh, oleme veidi mures. ja kui siit nüüd tegelikult see osa ka päriselt põlluharijatele suunatakse, mis nende kasutada oleks, siis jääks üle muuks asjaks vaid viissada miljonit. ja see saadaks ju negatiivse sõnumi äh, tööstussektori töötajatele. võib juhtuda, et äh, liikmesriigid äh, ju üleüldse ei nõustu selle kriisi aspektiga siin EGF-i püsivaks fondiks tegemisel. ja mis nüüd puutub nendesse meetmetesse, mis peaksid kiirendama fondi kasutusele võtmisprotsessi, siis ma olen siin veidi kahtleval seisukohal, sest et võib-olla kui see oleks ikkagi eelarves sees, siis saaks seda kasutada kiiremini. edasi sotsiaalpartnerite äh, kaasamine juba taotluse esitamise algusest peale, teinekord võib see osutuda problemaatiliseks ja tegelikult see hoopiski aeglustab tervet protsessi. peaksime ikkagi töötama tõhusamalt. põlluharjade osas ma saan aru, et äh, proaktiivne lähenemine on siin valitud, sama võiks teha aga ka tööstussektori töötajate osas jah, see kindlasti toob endaga kaasa siis väga head parlamendi sõnavõtud. proua Reegner, palun uh,. suur tänu. Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond Austrias on äh, vägagi äh, populaarne ja Euroopa Liit on lõpuks ometi muutunud nähtavaks Euroopa Liidu äh, sammud äh, jätavad kasuliku mulje ja tõesti tehakse midagi äh, selleks, et globaliseerumise mõjusid ja kriisi mõjusid leevendada. see on kõik väga tore. aga mul on konkreetne küsimus, mis puudutab teatleja, taotlejaid. Te ütlesite, et kaks piirkonda saavad ühe taotluse esitada, kas äh, need võivad olla ka piiriülesed piirkonnad, kas see oleks ka võimalik? ja siis ka kahjum või tulude kadu äh, tänu mitmepoolsetele kaubanduslepetele põllumajanduses. minu jaoks on see täiesti uskumatu. olen huviga kuulanud tehtud ettepanekuid ja ma lihtsalt ei suuda uskuda, mida ma kuulen. me lihtsalt põhimõtteliselt äh, röövime ühelt globaliseerumise tõttu kaotajaks jäänud äh, vahendid ja anname need lihtsalt teistele. Äh, põllumajandussektori eest on juba hästi hoolt kantud läbi ühise põllumajanduspoliitika, nii et ma tõesti ei suuda mõista, miks me peaksime siin hakkama veel kasutama ka Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi. jah, loomulikult tegemist on solidaarsuse põhise vahendiga, on need, kes kaubanduslepetest tulevad võitjatena välja ja kaubanduslepete äh, tekitab ka kaotajaid äh, ja loomulikult need kaotajad on äh, põllumajandussektoris ja kaubanduslepete tulemusena sageli aga Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond on juba ka mõeldud kaotajatele ja kui on tõesti tööjõu kadu või töö kadu ja see vastab tingimustele, siis jah, kõik on tore, aga muidu mitte. suur tänu terve arutelu jooksul nüüd oleme tulnud välja terve rea ettepanekutega selleks, et üritada fondi praktilisest vaatenurgast paremaks teha ja samuti tagada ka suurem õiglus ja võrdsus. samas tundub, et me ei ole neid eesmärke siiamaani veel saavutanud. kui toi-, leiab aset selline kriis nagu praegu, kus mõningates riikides on töötuse tase tohutult äh, kõrge, e, siis ei ole neil ka eelarves piisavalt äh, raha selleks, et äh, lahendada töötajate abistamise probleeme ega ka pakkuda enam avalikke teenuseid siis on väga oluline, et töötajad saaksid kasutada teisi fonde ja kui seda teha, siis ikkagi tuginedes kaasrahastamismäärale ja see on siin kolm, see on siin kolmkümmend viis protsenti ja see on küll äh, täiesti vastuvõetamatu. me täheldame, et nendes liikmesriikides, kus töötuse määr on väga kõrge, ei ole needsamad riigid, kus saadakse kõige rohkem kasu EGF-ist, mitte ainult tulenevalt äh, administratiivsetest raskustest, vaid ka sellepärast, et nendel riikidel lihtsalt ei ole piisavalt raha, et äh, kaasrahastada neid meetmeid. ja hetkel need, kes saavad abi nii-öelda äh, otsest rahalist abi, siis nende suhtes ma küll ei saa aru, kuidas komisjon saab nõuda suuremat kaasrahastamismäära, ma ei, ma ei saanud lihtsalt aru, et mismoodi see töötama hakkab. ja lisaks ka need aluspõhimõtted, mille kohaselt või mis ei pea kinni liikmesriikide vahelisest võrdsusest sama hulga töötute kohta saab Portugal võib-olla näiteks sada tuhat eurot, aga Saksamaa terve miljoni või midagi sarnast. ja see on ebaõiglane. me peame lahenduse leidma, komisjonil on kohustus tulla välja teistsuguste reeglite, teistsuguste mehhanismidega mis tagaks selle, et see fond tegelikult ka vastaks väga suurtele raskustele, milles leiavad end hetkel töötud praegusel väga raskel kriisiajastul osades liikmesriikides. ja ei tohi lubada seda, et nüüd need rahalised vahendid suunatakse edasi rikkamatesse riikidesse, samal ajal kui eh, mõned liikmesriigid on endiselt väga suurtes raskustes, ilma et nad saaks fondi vahendeid kasutada. nii et eh, ma jään endiselt eh, nende kriitiliste seisukohtade juurde ja tahaksin, et komisjon ikkagi arvestaks nende probleemidega ja muudaks selle, seda fondi sisuliselt. teine küsimus, mis minu arvates loob veelgi enam segadust, on see põllumajandussektor. minu vaatenurgast põllumajandus, on põllumajanduspoliitikal juba vahendid ja instrumendid ja äh, sealt peab leidma ka vajalikud mehhanismid. ka põlluharijatel on õigus abile, loomulikult, seda me ei pane küsimärgi alla, me paneme küsimärgi alla lihtsalt selle, et kas saaks kasutada põlluharjate tarvis seda, just nimelt sedasama fondi, milles on ju nii ehk naa nii vähe vahendeid. nii et need küsimused siis, proua esimees. härra Peker, äh, palun ja, ich möchte schon äh, positiv für die. Ja. mina leian, et on äh, väga tore, et äh, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi ressurssidest on kasu olnud, nendest ressurssidest, nendest vahenditest on olnud kasu, äh, tegemist on olnud eduka algatusega ja ma arvan, et seda tuleb välja tuua. aga teiselt poolt meil on vaja Euroopa globaliseerumisega fondi jaoks nagu ka teiste fondide jaoks selgeid, selgeid struktuure. ja me ei tea, millised on sellega kaasnevad kulud. ma ei tea, miks peaks ühe piir, ühele piirkonnale antavat või ühele sektorile antavat äh, abi vähendama selleks, et äh, seda anda teistele. tahaksin omalt poolt teha mitu märkust, esiteks ettekannete kohta. me vaatame neid rahalisi summasid, siis nüüd öelda, et EGF-i laiendatakse ka põllumajandussektorile, tundub minu arvates olevat äh, liialdus, sest et tegelikult ei laiendata mitte EGF-i kohaldamisala põllumajandussektorile, vaid äh, põllumajandussektor lihtsalt äh, haarab EGF-i oma võimusesse nii et nüüd äh, tõestage siis arvuliselt, äh, kuidas äh, üleüldse edasi tööhõive direktoraat vastutab selle sotsiaalpoliitika eest. kui nüüd vaadata Euroopa Kohtu lahendeid, siis tegelikult peaks see käima ikkagi sotsiaalpoliitika alla. ja mulle tundub see lähenemine ikkagi paradoksaalne. et seda fondi oli raske ellu rakendada, mõned riigid, kes seda kasutasid, tegelikult on heas seisukorras teised, kes seda oleksid pidanud kasutama, ei ole veel päriselt aru saanud, kuidas selle fondi kasutamine toimub, et nad peaksid seda tegema tulevikus. aga me lihtsalt ütleme, et seda kõike olema ei hakka, sest et kolm neljandikku lõppkokkuvõttes lähevad põlluharijatele. nii et minu arvates me alandame siin oluliselt oma ambitsioonikust, ma loomulikult ei tahaks, et oleks rohkem eh, globaliseerumisest või kriisist tulenevaid ohvreid tööstussektoris. ka minu arvates see kõik ei vasta üldse nendele arvudele, mis siin välja on toodud. Te tõite näiteks ähm, kaubanduslepingu Mercosuriga. selle kohta tahaksin veel paar sõna öelda, aga veidi hiljem nüüd põllumajandussektori ja tööstussektori jaot-, äh, vaheline jaotamine, kuidas seda siis nüüd tehakse, kui ma nüüd äh, jälgin Euroopa Kohtu lahendit, siis põllumajandussektori või põllumajanduspoliitika äh, ei pea rahastama sotsiaalmeetmeid aga kui nüüd tegemist on sotsiaalpoliitikale, siis ükskõik, kas need ol-, ol-, on põlluharijad või tööstussektori töötajad, siis see on üks ja sama. liikmesriigid, kes ei taha, et ühise põllumajanduspoliitika sest jah, tunne, et need, et justkui me pakuksime kompensatsiooni nendele riikidele, kellele ei meeldi, et ühise põllumajanduspoliitika eelarvevahendeid vähendatakse, kuigi tegemist on ju tegelikult ikkagi sotsiaalpoliitikaga ma loodan, et see asi on nüüd selge, sest et vähemasti üks komisjoni esindaja räägib sama keelt. siin öeldakse, et see jääb väljapoole Euroopa Liidu eelarvest, aga põllumajanduse puhul see ju nii ei ole, sest et te ütlesite, et tegemist on püsiva mehhanismiga. nii et kas see siis on püsiv või see ei ole püsiv, kas see siis on nüüd kriisimehhanism või ei ole kriisimehhanism? kui me räägime põllumajandussektorist, siis ei ole siin üldse kriisiga mingit pistmist. tegemist on ju öö, äh, turumajandusega ja vaba turuga, mida korraldab ja toetab Euroopa Komisjon, see ei ole mingisugune kriis, see on täiesti eraldi poliitika. nii et miks siis ei saaks olla siin täiesti era-, eraldi eelarverida selle kohta, edasi koos rahastamismäärast ja minagi ei töötanud välja küll teile vahearuannet, aga asi seisneb ikkagi selles, et kui ühes liikmesriigis nüüd on valida, kas kasutada ühtekuuluvusfondi või EGF-i ja kui tegemist on riigiga, kes, kes veel käib ühtekuuluvusfondi alla, siis ei ole mingit põhjust EGF-i kasutama hakata. nii et äh, millistele järeldustele see sii-, teie siit jõuate see tegelikult lüüakse tasakaalust välja riikide võime üleüldse kasutada EGF-i. kaasrahastamismäära peaks paika panema vastavalt ühtekuuluvusfondi kategooriatele, milles on jagatud liikmesriigid. nüüd Mercosurist. kõigepealt ma tahaksin ikkagi seda mõjuhinnangut, mida te mainisite. nii et neli koma kaheksa põllumajandusele, kaheksa tööstusele, seitseteist teenustele. aga see kaheksa miljardit, millest saab siis kasu tööstussektor, palju nad neid töökohti siin Euroopas loovad, kuidas te Äh, rakendate siin Lissaboni lepingu artiklit üheksa, selle kaheksa ja seitsmeteistkümne äh, miljardi suhtes, sest et see ikkagi pakub meile huvi, rääkides sotsiaalpoliitikast ja ütelge siis ka seda, et kuidas siis äh, või milline oleks see sobiv maksumäär sellisele kasumile nii et äh, kui palju loo-, loodakse tegelikult äh, töökohti tänu sellele Euroopas ja milline peaks olema sellele kasumile kohalduv äh, maksumäär. nüüd tööturule tagasi toodavate koondatute hulk viiskümmend protsenti, jah, väga tore, väga hea, kui see on ka mingi määr on paigas, aga siin on probleeme tegelikult nende inimeste vanusega, kelle puhul kasutatakse EGF-i, me oleme seda näinud mitmel puhul ka Portugalis. tegemist on konkreetse projektiga, mis on suunatud ühele konkreetsele nüüd vanuserühmale, jah, te võib-olla siin nüüd kohe ütlete, et pensioniiga tõstetakse kuuekümne seitsmeni ja siis äh, on kõik teistmoodi, aga ikkagi kui nüüd luuakse selline väga täpselt inimeste järgi disainitud äh, programm viiekümne üheksa, kuuekümne aastastele inimestele, siis kindlasti ei ole võimalik saavutada teie seatud eesmärke. me oleme ju näinud, et tegelikult see koolitus tihtipeale on kas näiteks aianduskoolitus või siis öö, äh, räägitakse lihtsalt äh, inimeste, et kuidas parandada oma elukvaliteeti sellises vanas eas. EGF-i eesmärgiks on ju ikkagi äh, EGF-i näol on tegemist vahendiga rakendada ellu uued oskused uute töökohtade tarvis äh, strateegiat. Te ei rääkinud midagi ka restruktureerimisest. ilmselt vastuseks ütlete, et tegemist ei ole rangelt tööhõive valdkonnaga minu arvates on volinikud aga ikkagi kolleegium ja siin peab EGF-i raames esitama samuti restruktureerimise küsimuse. vabandan, ma unustasin ühe küsimuse veel ära, enne kui ma räägin siis Euroopa Parlamendi rollist. nimelt, inimesed, keda see EGF võib puudutada, te ütlesite, et see on kõik väga tore, et seda laiendatakse siis töötajatele ja ka FIE-dele, nii et sama hästi siis peaks seda laiendama ka VKE-dele. komisjon ju pidevalt räägib VKE-dest. aga paljud VKE-d on ka äh, kas kriisiohvrid või mm, globaliseerumise ohvrid näiteks kas või kui me vaatame autotööstuse allhanked või tekstiilisektori allhanked, need on vaid mõned näited. nüüd Euroopa Parlamendi rollist. me teame ju väga hästi, et ükskõik, kas me räägime põllumajandusest või öö, tööstusest, siis põllumajanduse peadirektorat ütles, et on võimalik ette näha äh, katastroofe põllumajandussektoris, näiteks vabakaubanduslepingud ja nende tulemus. ei pea nüüd olema ju mingisugune kõiketeadja selleks, et äh, mõista seda, et tekstiili- ja autotööstuses äh, täpselt samamoodi nagu ka kunagi metallitööstuses on võimalik ju ette näha seda, mis kohe juhtuma hakkab minu arvates on meil vaja kahte täiesti erinevat äh, menetlust, mis või võib juhtuda, et tekivad nii olulised menetlused, et parlament äh, satub täielikku segadusse ja lüüakse justkui siin lõõki, nii et ma ei oska öelda, kas see just on see soovitud eesmärk. kuna siin on ikkagi küsimusi, mis puudutavad teid mõlemaid, ja ma tean, et küsimusi on väga palju, aga samas me räägime esimest korda siin komisjonis sellest teemast, mis kindlasti järgmisel perioodil osutub meie jaoks väga oluliseks, siis kõigepealt võib-olla annan sõna härra Lebranile ja võib-olla tõlgid veel lubavad meil siin viiskümmend, viis lisaminutit olla. Merci Madame la, la, la Présidente, euh, merci aux parlementaires pour leurs différentes questions. Je vais essayer suur tänu, ma püüan vastata nii hästi kui vähegi suudan. kõigepealt, mis puudutab äh, kriisi äh, erakorralist meedet, äh, komisjon tunneb muret kui ka parlament praeguse olukorra pärast. kriis, seda ei ole, nagu paistab kolmekümne esimesest detsembrist alates sel aastal. tegemist on tõesti murega, mida me jagame. mis puudutab mitmete piirkondade juurdepääsu ja taotlusi, taotluse esitamisest, esitamist ja, ja kaasrahastamist. nagu ma juba varem viitasin, kui äh, meie kaasrahastamise maar on viiskümmend protsenti, siis seda võib tõsta kuuekümne viie protsendini piirkondade puhul, kus äh, raskused on tõsisemad. niisiis oleme avatud äh, ettepanekuteks, oleme val-, valmis olema paindlikud, viiskümmend protsenti on äh, kõige rikkamatele riikidele ja kuuskümmend viis protsenti siis äh, nendele riikidele, keda kriis on kõige raskemalt tabanud. aga tuletaksin teile meelde, et kui me rääkisime kriisierandist kahe tuhande üheksandal aastal, tegi komisjon oma ettepaneku seitsmekümne viie protsendi kohta ja nõukogu oli sellele kategooriliselt vastu ja nüüd, kui me näeme, milline on olukord praegu, äh, kriisierand ja selle pikendamine, siis äh, üleüldiselt ma kahtlen, äh, kas on võimalik seda näitajat kuuekümne viiest protsendist järgmise programmiperioodi jooksul kõrgemale tõsta. Ähm, aga mis puudutab võrdsust on selge, et äh, meil on äh, erinevad, et äh, liikmesriigid on kasutanud Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi erinevalt ja erinevused on ka töötajate tasandil Portugal, kus nõuti kahte miljonit, kahte tuhandet eurot, Saksamaal näiteks viite tuhandet eurot ma tuletaksin teile meelde, et äh, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond ei ole piirideta arstide organisatsioon. Äh, tegemist ei ole, äh, meie ei paku siin mingisuguseid meetmeid välja, liikmesriigid pakuvad välja meetmeid lähtuvalt oma süsteemist, lähtuvalt oma kogemustest ja just seepärast oleme me seadnud selle eesmärgi viiskümmend protsenti taasintegreerumise määra selleks, et stimuleerida liikmesriike Äh, tegema ettepanekuid kõige äh, sobivamate programmide kohta antud olukorras. me oleme teinud sellise ettepaneku sellepärast, et me tahame erinevaid era-, erinevusi arvesse, oleme võtnud äh, ka viiskümmend protsenti määra, viiekümne protsendi määra passiivsete meetmete osas. ja nüüd me püüame vast-, ma püüan vastata konkreetsetele küsimusele väikesed keskmise suurusega ettevõtteid kohtleme sama hästi kui suuri ettevõtteid. Äh, nüüd on võimalus sekkuda, sekkuda sektoriaalselt äh, ja piirkondlikult. Äh, sekkumise meetmeid on kolm ja need jäävad kõik alles suurteks, suurtele ettevõtetele ja alltöövõtjatele, siis sektoritele ja piirkondadele ja, ja kolmandaks väike väikeettevõtete turg, väikesed turuosade erandjuhtumid. niisiis äh, oleme võtnud arvesse väiksed keskmise suurusega ettevõtted, aga ka alltöövõtjaid suurettevõtete puhul. kavatseme neid dimensioone tugevdada, sellepärast et äh, väikeste ettevõtete tööandjad äh, ne, nemad on samuti, neid saab nüüd samuti üleminekufaasis aidata niisiis on mitmeid elemente, mis aitavad meil teie mureküsimustele vastata. küsimused, mis puudutavad põllumajandust, jätan oma kolleegile vastamiseks ma arvan, et me püüame seda protsessi muuta kiiremaks ja äh, me peame siiski jääma selle juurde kindlaks, et see fond jääb eelarvest väljapoole. me tahame mobiliseerida eelarvet siis, äh, kui tegemist on selliste juhtumitega, kus on võimalik eelarvet määratleda äh, ja kui me seda ei tee, siis kui me ütleme, et eraldame sellele fondile eelarves igal aastal kolmsada 300 miljonit äh, eurot äh, ja kasutame, kasutame ära sellest viiskümmend miljonit, äh, siis jääb kakssada viiskümmend lihtsalt niisama kulutamata. nii et seetõttu on mõistlikum see fond jätta eelarvest väljapoole ja kasutada erinevaid võimalikke vahendeid ja nii optimaalselt kasutada ära meie ühenduse eelarves olevaid vahendeid. me püüame vähendama prot-, selle protsessi pikk-, pikkust, kestust, liikmesriikide kogemused paranevad, meiegi oleme liikmesriikide olukorraga paremini tuttavad nüüd ja me võime kaaluda ka teisi võimalusi, aga sellest võib-olla räägiksin täpsemalt siis, kui räägime töögrupiga, kes selle küsimusega tegeleb, pisut mitteametlikumas olukorras, praegu meil paraku pole nii palju aega. aga selle fondi puhul on oluline ka see, et me peame ka fondi puhul sekkuma kiiresti ja äh, liikmesriigid peavad tekkuma, sekkuma kohe, kaasrahastamine võib-olla tuleb hiljem, praegusel hetkel kuni tänaseni on läbikukkumiste protsent null protsenti, seda täna äh, koostööle äh, tööhõivekomisjoniga, nõukoguga me tänu kõik, kogu sellele koostööle ei ole meil läbikukkumisi veel olnud ja liikmesriikidel on tegemist positiivse sõnumiga. katastroofi solidaarsuse äh, puhul on äh, läbikukkumise protsent märkimisväärselt suurem, ka liikmesriigid peavad ise sekkuma, äh, see on selge, kui tegemist on koondamistega, siis liikmesriigid peavad kandma selle eest hoolt, nemad peavad võtma meetmeid. meie sekkume solidaarsust silmas pidades kaasrahastamisega. meie soodustame äh, heade tavade vahetamist, kuid vastutus lasub siiski ennekõike liikmesriikides ja seetõttu on meil ka kriisieranditega seoses probleeme, sellepärast et äh, tegemist on Euroopa üldise probleemiga ja solidaarsuse alus on olemas, kui me räägime Euroopa globaliseerimisega äh, äh, kohanemisest, aga kui on tegemist konkreetselt äh, kriisiga, siis paljude liikmesriikide arvates on tegemist ka liikmesriikide enda siseprobleemiga. ma räägiksin veel paar sõna ja, ja või ma annaksin nüüd oma sõna oma kolleegile põllumajanduse peadirektoraadist. suur tänu ja suur tänu teie tagasiside eest, mis oli meie jaoks ka üsna kasulik. ma tahaksin siin natuke põhjendada, miks me otsustasime selle ühise äh, reguleerimise kasuks äh, mõningate erinevustega meie otsustasime äh, laiendada globaliseerimise ohvriks sattuvatele põllumajandustele, põllumajanduslikele tootjatele äh, toetust ka Euroopa Globaliseerimise Fondist äh, ja me otsustasime selle fondi kasuks sellepärast muuhulgas, et see on piiravam, kui poliitilised äh, võimalused oleksid meile teiste vahenditega lubanud, tegemist on fondiga, äh, mida rakendatakse siis, äh, kui on impordikriis, hindade langus, tegemist ei ole ühise ähm, maksumääraga toetusega tegemist ei ole ka sissetulekutoetusega, tegemist on toetusega, mis võimaldab põllumajanduslikel tootjatel muutustega kohaneda ja raskest olukorrast välja tulla. samuti kaks, see asjaolu et, et kaks koma viis protsenti on äh, mõeldud põllumajandusele, see ei tähenda seda, et põllumajandus alati kasutab seda, isegi siis, kui tegemist on võib-olla mõningate väga oluliste kaubanduskokkulepetega võib äh, tulla ette mitmeidki aastaid, kus neid vahendeid põllumajandussektoris ei lähe vaja. Äh, nagu ma ütlesin, on neil terve rida mõju-uuringuid, äh, viimased avaldati eelmisel nädalal ja me uurime neis erinevaid piirkondlikke mõjusid ja nii edasi ja nii edasi. kõik need mõjuhiirang, mõjuhinnangud sisaldavad äh, hinnanguid sellele, milline on mõju äh, põllumajandusele, teenuste sektorile, tööstusele, tööstus äh, hõlmab ka mitmeid alasektoreid ja räägitakse samuti mõju töö, mõjust tööhõivele nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu. ma soovitan teil seda lugeda, tegemist pole täppisteadusega, erinevates uuringutes on erinevaid seisukohti, äh, aga üldjoontes äh, on nad kõik ühel meelel. suur tänu! Äh, suur tänu, lõpetame selle koosoleku ja suur tänu ka tõlkidele, et nad on jäänud siia kuni koosoleku lõpuni, meie järgmine koosolek leiab aset viiendal detsembril pärastlõunal, aitäh!